Hello everybody who could make it. tere päevast kõigile ja eriti neile, kes jõudsid kohale. tuleb välja, et mitmed meie kolleegidest on lihtsalt jäänud lumetormi kinni tahaksin teile teatada midagi, mida te ilmselt jubagi teate. härra välisministriga Prantsusmaalt tuleb arvamuste vahetus, täna on see päevakorras, aga see arvamuste vahetus jääb ära, sellepärast et välisminister ei suutnud selle ilmaga kohale tulla, kuna rongiliikluses on olnud mitmeid seisakuid Pariisi ja Brüsseli vahet, nii et see kohtumine jääb ära. aga homme pärastlõunal kell kolm arutelu härra Salafranca arvamuse kohta kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve kinnitamise kohta on ka edasi lükatud ning selle asemel eh, tuleb ühtne eh, arvamuste vahetus eh, volinik Füle ja kõrge esindaja üle ja homme kell kolm see siis aset leiab meil on praegu ühtne arutelu ette nähtud äh, Mali olukorra osas, aga kahekümne neljandal toimub see kell üheksa kolmkümmend kuni üksteist kolmkümmend. selleks, et arutada alu, olukorda Malis ning härra Nicolas Veskotiga, kes on Aafrika Foorumi direktor ning Walter Stevensiga, Äh, välisteenistusest, äh, sellest, äh, selleks, et muuhulgas arutada ka koolituse olukorda Malis. kolmekümne esimesel jaanuaril TV ja meie komisjon kohtub ühtselt Somaalia presidendiga. Ahvetil on samuti erakorraline koosolek Lucinda Creightoniga, kes on Euroopa asjade minister Iirimaal Strasbourgi sessiooni ajal, selleks, et kolmekümne esimese jaanuari välisasjade nõukogu teemadel kokkuvõtteid teha Te näete, et me peame mitmete koosolekute protokollid äh, kinnitama, algus on juulis ja lõpp oktoobris äh, eelmisel aastal. kui keegi vastu ei ole, siis äh, kuulutame need heaks kiidetuks. ning nüüd läheme esimese päevakorrapunkti juurde, mis puudutab ähm, nõukogu otsuse eelnõud Euroopa Ühenduse ja Ukraina vahelist viisade väljastamise lihtsustamise lepingut muutva Euroopa Liidu ja Ukraina lepingu sõlmimise kohta kuna härra Pavel Koval, kes on raportöör äh, selle päevakorrapunkti teemal, äh, annab nõusoleku selle muudetud äh, lepingu kujule, aga kuna ta ise ei ole kohal, siis ma tahaksin anda härra Charles Tannokile, kes on koordinaatoriks, sõna. härra Tannokil on sõna suur tänu, härra juhataja, mul on väga kahju, et äh, Pavel Kohval ei saa olla kohal ja mul on väga hea meel, et mina olen kohal, hoolimata sellest, et äh, ilm on äh, rongiliikluse sassi löönud. kuna kogu teema puudutab Schengeni piirkonda ning minu enda koduriik ei ole Schengeni alas, aga sellegipoolest võin ma öelda, et meie fraktsioon ja mina isiklikult toetame seda liigutust viisade lihtsustamiseks, sellepärast et see on tõepoolest väikene samm selleks, et viisavaba režiimi sisse seada Euroopa Liidu ja Ukraina vahel. tegemist on millegiga äh, mida tegelikult Ukraina on laiendanud kõikidele kodanikele eh, juba kümne aasta jooksul nii Schengeni alas asuvatele Euroopa Liidu eh, liikmesriikidele kui ka mitte selle sees asuvatele liikmesriikidele, nii et eh, viisade lihtsustamise süsteem saab selle lepinguga paika. sellegipoolest on piirangud teatud inimestele Ukrainast, kes soovivad Schengeni alasse reisida, te näete siin leheküljel kolm on lühike selgitus, muudatusettepanekuid ei ole siin. libekomisjoni arvamust toetatakse siin dokumendis, nimelt anda meie täistoetus ähm, lepingu muutmisele, mis nõuab parlamendilt äh, uut nõusolekut äh, uute Lissaboni lepingu reeglite alusel. praegu tundub, et äh, me lihtsalt laiendame siin ühe või viieaastase korduvviisa saajate ringi Äh, eriti laieneb see kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajatele, kes käivad liikmesriikides regulaarselt koolitustel või konverentsidel, Euroopa Liidu rahastavates piiriülestes koostööprogrammides osalevad äh, inimeses, üliõpilased, äh, magistrandid, doktorandid sealhulgas, usuühenduste esindajad ning ka Euroopa Liidu territooriumitel territooriumil toimuvate kutsealaste konverentside ja seminaride osalejad ja samuti isikud, kes peavad meditsiinilistel põhjustel Euroopa Liidu riikidesse reisima ning äh, perekonnaliikmed, kes neid saadavad. nii et väike žest meie poolt, aga õiges suunas. ma ei saa aru, et keegi meie liikmetest võiks olla selle ettepaneku vastu. ma arvan, et äh, siinkohal minu poolt kõik, härra juhataja ja ma loodan, et äh, seda lepingu muudatust toetatakse kõikide komisjoni liikmete poolt ilma igasugust vastuseisu näitamata, aitäh! suur aitäh, järgmine kõneleja, palun. proua Ibrisagitš arvestades, et meie variraportöör ei ole ka kohale jõudnud samadel põhjustel nagu kõik reisitõrked, siis mina annaksin siinkohal mõne sõnaga signaali, kuidas variraportöör Rahvapartei leeris nendest asjadest mõtleb. meie variraportöör, kes on samal ajal ka idanaaberluse äh, asjade mm, äh, töögrupis äh, toetab seda, et viisade li-, väljastamise lihtsustamine on tegelikult väga oluline viis Euroopa Liidu väärtuste toetamiseks väljaspool Euroopa Liitu. me usume, et need muudatusettepanekud, mis on tehtud, on väga olulised selleks, et minna edasi viisade lihtsustamise lepinguga, kuna praegused puudused kõrvaldatakse ning äh, eriti rasket viisa väljastamise protseduurid, äh, mis on olnud koormaks äh, ajakirjanikele ja vabaühenduste osalejatele, lihtsustuvad. see leping on täielikult Euroopa Liidu poliitikatega kooskõlas idanaaber, idanaabrite suunas toom-, toimub hääletamine ning meie hääletame poolt. härra Šivets, palun. suur tänu. Äh, tegemist äh, ei ole vastuolulise teemaga, kuna äh, praegu on koostöövaimust sündinud leping. idapartnerluse tippkohtumisel arutati Ukraina juhtumit ning sellele viidati, Ukraina juhtumile viidati kui näidisjuhtumile, eriti mis puudutab viisade väljustamise, väljaastamise lihtsustamise aspekti. nii nagu härra Tannok juba väga õigesti ütles, siis tegemist on väikese sammuga, aga õiges suunas. tegemist on sammuga, mis, mida tajutakse ilmselt väga positiivselt kogu Ukraina ühiskonna poolt silmas on aga vaja pidada, et Euroopa Liidu huvides on see, et Euroopa-meelsed inimesed Ukrainas saaksid Euroopa Liidu suunalt positiivseid signaale. Ukraina Euroopa-meelseid Teile tuleb kinnitada, et Euroopa Liit ei keera neile selga. assotsiatsioonileping on endiselt vaja alla kirjutada ning ratifitseerida Ukrainaga. aga praegusel hetkel on viisade väljastamise süsteem olulisem, sellepärast et, et see on käegakatsutav süsteem, mille tulemid võivad olla väga positiivsed. ja meil on väga hea meel selle lepingu äh, üle. ja me teame, et on inimesi ja huvirühmasid, kes eh, tahavad eh, tõmmata Ukraina vaibale ja rääkida eelkõige inimõiguste eh, halvast olukorrast, aga sellise kriitika me peame igal juhul maha rahustama, sellepärast et viisade väljastamise, väljastamise lihtsustamise süsteem teenib oluliste osaliste huvisid Ukrainas. delegatsioon Ukrainaga on uurinud viisade väljastamise statistikat Ukraina ja Euroopa Liidu vahel ning praegu näeb igal juhul, et väga suured erisused on liikmesriikide osas. mõningad liikmesriigid on väga kitsid, mis puudutab viisade väljastamist. Ukraina inimesed peavad vahel seisma pikkades järjekordades, mis nende inimeste väärikust alandab. ning kummaline on see, et mõningad riigid annavad välja miljoneid viisasid, mõned lihtsalt paarkümmend, aga me oleme selle lepingule igal juhul rõõmsad ja rahul. suur aitäh, proua Neits, palun uh,! Like härra juhataja, nii nagu kõik ülejäänud, tegelikult meid on ainult kaks siin sellepärast et äh, kõik teised kolleegid on jäänud äh, reisitõrgete küüsi. ma ei ole muidugi spetsialist äh, selles valdkonnas, aga ma tahan igal juhul oma delegatsiooni nimel öelda, et me kiidame heaks selle ettepaneku lepingu muutmiseks ning toetame selle, aitäh! suur tänu ja järgnevalt palun komisjoni poolt kas härra Palman või Gabriela Schmidt, äh, kas tahaksite palun sõna? Yes, thank you. Uh, good afternoon. Suur tänu. Tere pärastlõunat. Olen viisapoliitika mm, äh, üksuse asejuht. Võin öelda igal juhul äh, kõikide nende kolleegide nimel, kes on juba poolt äh, sõna võtnud, et igal juhul Ukraina ühiskonda äh, jaoks on see soodne leping, see püüab lihtsustada viisade väljastamise süsteemi mitmetele kategooriatele äh, isikutest kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajad, ajakirjanikud ning väga palju on neid inimesi, kes lisalihtsustusest igal juhul võidavad. me näeme seda lepingut igal juhul äh, sellisena, mis äh, liigub äh, õiges suunas, ma tahaksin äh, tuletada teile meelde, et esimesest jaanuarist kaks tuhat kaheksa on juba viisade lihtsustamise süsteem paigas ning lepingu muudatus nüüd lisab lihtsustamisele veel hoogu juurde. ma tahaksin tänada raportööri tema arvamuse eest, kuigi ta isiklikult kohal olla ei saanud täna pärastlõunal ning me ootame selle ratifitseerimisprotsessi kiiret lõppu Euroopa Liidu poole pealt, mis äh, kaasab ka äh, kodanikuvabaduse äh, komisjoni hiljem. suur tänu, härra Kirillov! suur tänu, härra juhataja! ma arvan, et see lisalihtsustamine, mida enamik kolleegid ka toetavad on miski, mis peaks saatma ukrainlale ja tema inimestele õigel ajal positiivse signaali. eriti just noortele inimestele, üliõpilastele, nendele, kes on aktiivsed ühiskonna osalised. miks on praegune hetk siis just õige hetk? ja loomulikult on endiselt äh, mitmeid probleeme vaja lahendada, eriti mis puudutab äh, teatud poliitikavaldkondi. aga meiepoolne signaal on õige, see annab äh, lisamotivatsiooni Ukraina kodanikele selleks, et äh, nõuda oma õigusi, et püüda parema ühiskonna poole, arenenuma ühiskonna poole ning igal juhul annab see välja signaali, et Euroopa Liit näitab äh, oma tahet seda protsessi suurendada, tõhustada ja toetada, nii et Ukraina saaks äh, rohkem integreeruda Euroopaga, nii et poliitiline signaal on õige ja me peaksime igal juhul seda toetama. okei okay,, thank you very much. suur tänu. nüüd ma tahaksin teile anda teada, et homme toimub hääletamine ja muudatusettepanekuid tehtud ei ole Läheme edasi järgmise päevakorrapunktiga, mis on äh, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eduaruanne Montone-, Montenegro äh, teemadel. meil on äh, teine arvamuste vaheldus, üheksakümmend kaks muudatusettepanekut, kaheksa kompromissettepanekut ning härra Tannokil on raportorina sõna. Uh, suur tänu, härra president! kui ma oma esimese ettekande tegin, siis ma rääkisin neli-viis minutit, ma ei taha hakata kõiki neid asju üle rääkima, mida ma rääkisin juba eelmisel korral. kokkuvõtteks on Montenegro väga hea uudis, väike riik, väike ja ilus riik, riik, mis ei kannata suurte probleemide all, mis Lääne-Balkani riikidele teistele on omased, tegemist on kompaktse pisikese riigiga, kus on väiksemad piirivaidlused, aga sellegipoolest üsna stabiilne elanikkond ja makromajanduslikud näitajad on väga head ja stabiilsed, hoolimata sellest, et kasutatakse eurot vääringuga, vääringuna. ka regionaalselt ollakse olulise rolli mängivad, kuna äh, lepitusprotsessi naabritega püüab Montenegro toetada. alates äh, juunist äh, on riigile tagatud Euroopa Liidu kandidaatriigina võimalus alustada läbirääkimisi, ka Serbiast saab kandidaatriik, Makedoonia on olnud kandidaatriik, samas seitse riiki, aga läbirääkimisi ei ole alustatud, üks liikmesriik on pannud sellele protsessile veto. nii et igal juhul Montenegro liigub praegu õiges suunas, tegemist on eh, kandidaatriigiga, läbirääkimised hakkavad toimuma, valitsuse muutus on toimunud hiljuti, see on ka üks uusimaid muutusi Äh, peaminister Luksik on tagasi äh, juhtpositsioonil, ei saagi täpselt aru, kas ta üldse on oma partei juhina üldse äh, valitsuskoridoridest ka lahkunud, aga nüüd näib, et ka välisminister ja kogu meeskond on päris kogenud. kaks nädalat tagasi olin ma Äh, ühel üritusel Londonis, äh, kus, äh, kus osales ka Brüsselis paiknenud Montenegro suursaadik, nii et ta kommenteeris ka valitsuse olukorda täpselt niimoodi, et tegemist on ähm, väga kogenud meeskonnaga, kakskümmend kolm peatükid, mis puudutab põhiõigusi ning kakskümmend neli kohtusüsteemi on loomulikult kõige olulisemad peatükid äh, liikmesriikidele ja ka meie parlamendina, korruptsioonivastane võitlus, äh, organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus, äh, läbipaistvus kohtusüsteemis ning vähemuste õigused, kõik need on valdkonnad, mida on vaja käsitleda tähelepanelikumalt. üheksakümmend kaks muudatusettepanekut on tehtud, nagu te ütlesite, härra esimees, kaheksa kompromissettepanekut samuti kohtusin Strasbourgis variraportööridega ning ähm, väga laiapõhjaline kokkulepe paari erandiga saavutati kompromiss üks, mis on lihtsalt äh, tervitav signaal ja sõnavõtt sotsialistide leerist äh, tahetakse äh, suuline muudatusettepanek teha muudatusettepaneku kümme osas, kompromiss kaks räägib valitsus valimisprotseduuridest, menetlustest, Veneetsia komisjoni äh, kokkuvõtetest, parteide rahastamisest ja läbipaistvusest, kompromiss kolm käsitleb äh, jällegi õigussüsteemi äh, puudujääke ning laste õigusi ja noorte õigusi, keda on äh, tänase justiitssüsteemi alusel kinni peetud, kompromiss neli viitab peatükkidele kakskümmend kolm, kakskümmend neli, korruptsioon institutsioonides on siin teemaks ning nõutakse rohkem äh, läbipaistvust äh, valimiskampaaniate korraldamisel ning äh, huvide konflikti küsimus, samuti parteide rahastamine, edasi kompromiss viis, mis puudutab sõnavabadust, eriti veeb, eriti just meedias, sellepärast et minevikus on olnud riigi suunal süüdistusi meediavabaduse piiramise osas, ajakirjanike tagakiusamise osas, tegemist on väga tõsise teemaga, nii et eh, sellepärast, et see on väga hea demokraatia mõõdik ning läbipaistev avatud ühiskond eh, peaks olema ju selline, kus eh, eneseväljendusvabadus on meedias tagatud. muidugi väikese riigi puhul on näha ka, et väljaandeid on väga vähe. nii et igal juhul on vaja sõltumatu pressi suunas töötada. räägime siin just toimetamisvabadustest meediaväljaannete puhul. kompromiss kuus tegeleb äh, vähemusõigustega, siin on äh, väiksem äh, grupp vähemusi, kelle vastu on minevikus diskrimineeritud, seksuaalvähemustest on siin samuti juttu Roma škaali Egiptuse Äh, vähemused on siin, äh, kes pärinevad Kosovost äh, ning üks pagulaste laager on endiselt küsimärgi all, kas päritoluriiki lubatakse mm, kodanikel tagasi pöörata, pöörduda või mitte. nagu öeldud, siis seksuaalvähemustest räägitakse siin samuti ning mõned kuud tagasi Strasbourgis kohtusin ma seksuaalvähemuste äh, aktivistiga, kes äh, avalikult on kuulutanud äh, ennast geiks, seda Montenegros, ähm, ning tema ütles, et tema, igal juhul teda on rünnatud äh, ka meedias, mis on täiesti selgelt vastuvõetamatu meie jaoks. kompromiss seitse räägib soolisest võrdõiguslikkusest, naiste õigusest ning naiste esindatusest avalikes organites ja kompromiss kaheksa teeb äh, mõned kommentaarid makromajanduslike näitajate statistika kohta, inflatsiooninäitajate suurenemise kohta ning äh, ka selle kohta, et väike majandus sõltub äh, pea täielikult turismist, samas majandussektoreid on vaja mm, paljustada selleks, et et riik ei oleks niivõrd sõltumatu. räägitakse ka VKE-dest ning äh, nende toetamisest ja loomulikult erastamisprotsessi üle on vaja suuremat äh, läbipaistvust, küsimärgid äh, on endiselt õhus, kas erastamisprotsess ausalt ja õiglaselt läbi viidi, läbipaistvusest siin napib ning mõned juhtumid on vastuolulised. aga üleüldiselt võib öelda, et minu jaoks on olnud see au olnud, olla seotud selle väikese riigiga, see on väga stabiilne riik ning äh, väga selgelt ollakse õiges suunas teel ja mina oleksin äh, igal juhul selle poolt, et äh, Montenegrot hinnatakse vastavalt nende edusammudele. kahju, et nende liitumine saaks tõkestatud juhul, kui nende naabritega on mõningad probleemid. minu poolt kõik palun nüüd kompromiss muudatusettepanekutele äh, kommentaare kolleegide poolt, aitäh! suur tänu ja proua Ibris Sagic. suur tänu! Äh, mul on olnud võimalus, väga hea võimalus äh, Charles Lannockiga töötada Montenegro teemal juba mitu aastat ja juba esimene äh, Äh, tekstiversioon oli minu jaoks äh, väga hea, see oli väga tasakaalustatud äh, ning kajastas olukorda Montenegros väga realistlikult. aga see tekstiversioon praegu kõikide parandusettepanekutega oleks veel parem, veel taga, tasakaalustatum, seetõttu me toetame kõiki kompromisse, muudatusettepanekuid ning toetame ka väga palju muudatusettepanekuid, mille osas me eraldi hääletame ma saan aru ka, et äh, proua Koba esitab kompromissi üht, ühe kohta suulise muudatustepaneku ning äh, ma toetan ka tema esitatud äh, ettepanekut siis homme. ma loodan, et kokkuleppes me, kokkuleppele jõuame realistliku teksti osas, nii et probleemi pole, aitäh! suur tänu ja proua Komes, palun! härra variraportöör meie fraktsioonist ei ole kohal ka samuti ilma tõrgete tõttu, aga ma tahaksin tema nimel öelda, et me oleme tänulikud äh, väga hea töö eest, mida härra raportöör äh, Charles Tannak on teinud ning väga hea koostöö eest kõikide variraportööridega. ja ma kinnitan, et äh, meil ei ole siin suuri lahkarvamusi ja meil on väga hea meel, et proua Kopa poolt esitatud muudatusettepanek võetakse kolleegide poolt vastu. härra Tannak oli üsna detailne peamiste mureküsimuste osas mis on ka kompromissmuudatusettepanekute sisuks. mina ütleksin, et äh, läbirääkimis, liitumisläbirääkimiste periood on tavaliselt äh, võtmetähtsusega selleks, et riikides äh, muudatusi esile kutsuda ning see on ilmselt ajajärk, kuna Euroopa Liit on kõige mõjusam äh, Äh, nendes riikides äh, toimuvaid muudatusi toetama. me teame ka oma koduriikide ajalugudest, et äh, niipea, kui Euroopa Liit on võtnud ühe riigi omaks, ei küsita enam paljusidki küsimusi, mida liitumisprotsessis küsitakse. ning minu enda koduriik on nüüd väga hea näide selle kohta, kus me näeme, et asjad tehakse vähikäiku, olgugi et pikka aega on juba liige oldud nii et minu koduriigis on väga hästi praegu näha, et Euroopa Liidu aki ja standardid äh, teevad äh, vähikäiku äh, läbi karistusmehhanismide ja kärpemeetmete, mida on meile peale surutud. nüüd Montenegro juurde tagasi tulles, siis praegu on väga oluline aeg, sellepärast et Euroopa Liit suhtleb aktiivselt äh, valitsusorganite ning vabaühendustega ning äh, see võimaldab muutusi tuua äh, riigis esile. loomulikult on väga oluline siin inimõiguste küsimus, inimõigused, laste õigused, niisamuti ka läbipaistvusest võitlemine, õigusriigi põhimõtted, läbipaistvus, üldisemalt see kõik mõjutab riigi tulevikku tervikuna härra Tannak äh, ütles samuti, et äh, meediavabadus on äh, väga oluline, sellepärast et mingisugust demokraatlikku vastutust ja läbipaistvust ei saa olla, samuti korruptsioonivastast võitlust, kui meedia ei ole vabalt te-, toimiv. kesksed küsimused on minu arust puudutatud, oluline on see, et me raportit vastu võttes kasutame seda võimalust nõudmaks seda, et kõik tuleb ära teha selleks, et Montenegros asjad muutuksid ja vaba, vabakond kaasatakse samuti sellesse protsessi. suur tänu, härra Skatšin, palun uh,. Mulțumesc, presidentul Pascu uh,. My colleague uh, Ivo suur tänu, esimees mu kolleeg Ivo Vaigel ei ole kohal, jätkan inglise keeles uh,. Najprej bi rad iskreno čestitev poročevalcu, gospodu Kenetu, Tenoku. tahaksin äh, tunnustada ja õnnitleda härra raportööri Tannakit oma väga kaasatud lähenemise eest äh, Montenegro küsimuste käsitlemisel. Montenegro on igal juhul eesrindlik riik Lääne-Balkani regioonis, ainukene riik, kes praegu Äh, liitumisläbirääkimisi otseselt peab ja seetõttu on ta väga heaks näiteks äh, nendele äh, riikidele, kes on naaberriigid palju suuremad, aga ei ole väga palju edusamme tehtud. Albaania, kus on väga natsionalistlik retoorika, teised, aga samas on Montenegro väike riik, kes saab aru Euroopa Liidu toimimispõhimõtetest. Montenegro valmistub äh, presidendivalimisteks, see on äh, stabiilsuse tagamisel äh, väga oluline ja ma tahaksin öelda, et Tomislav Nikolic, Serbia president, kes oli Montenegros ametlikul visiidil hiljuti, tal on teistes riikides mitmeid probleeme, näiteks Horvaatiasse ei ole ta teretulnud, ta ei saa riiki sisse, sellepärast et ta on teinud provokatiivseid väljaütlemisi minevikus. nii et äh, president Nikolitši visiit Montenegrosse on praegu tegelikult äh, käeulatamise žest äh, sellele riigile. nii et ma loodan, et Kosovo presidendi ja härra Nikolitši vaheline kohtumine toimub. see Montenegros pidi juba toimuma, aga Nikolitš ei ilmunud välja sellele kohtumisele. ma loodan, et äh, selle visiidi käigus äh, lepitakse kokku, et Kosovo presidendiga kohtumine ikkagi toimub. me peaksime ka paluma, et äh, komisjon muudaks oma praktikat hea, et kakskümmend kolm ja kakskümmend neli peatükid avatakse liitumisläbirääkimiste kõnelustel kohe alguses, kõige keerukamad teemad, ja ma loodan, et hiljem, kui me hakkame Türgi teemadel rääkima, siis oleme me ka ühtsemad äh, kahekümne kolmanda ja kahekümne neljanda peatüki avamise kohta, mis puudutab äh, organiseeritud kuritegevust, äh, inimõigusi ja nii edasi. aga kõigepealt on meil vaja kinnitada heaks Montenegro olukord, sellepärast et äh, teadustööd äh, puudutav peatükk ja teadlaste vahetus puudutav peatükk on juba avatud ja ka suletud ning äh, käesoleval aastal avatakse uued peatükid läbirääkimisteks selleks, et veelgi edasi minna. Charles Tannock on pakkunud välja äh, meie poolt aktsepteeritavaid lahendusi, mis puudutab seksuaalvähemuste õiguste kaitset, meediat, naistevastast diskrimineerimist, vabaühendusi ta äh, siin äh, toetas ja rõhutas ning ALDE fraktsiooni nimel ma toetan, et mm, kompromissettepanekuid ning hääletame nende poolt. ma tahaksin äh, samuti toetada seda, et äh, härra Luktšitš, eelmine äh, Montenegro peaminister, tänane välisminister, on väga hea äh, valik, sellepärast et meie tuleviku dialoog ja läbirääkimised on selle võrra edukamad. suur tänu härra Tannokile tema loova panuse eest veel kord ja ma ootan, et see raport julgustab Montenegrot Euroopa teele äh, Eh, seda tõhusamalt ja kiiremini. ning eh, olles näitena samuti kõikidele Lääne-Balkani riikidele, näidates, et liitumisprotsess on eh, terve Euroopa Liidu jaoks avatud. aitäh, palun härra Tšuntis nüüd. suur tänu. esimese arutelu ja lugemise ajal oli mul võimalus äh, Vairi raportöörina kuue nimel meie seisukohta esitleda laienemise kohta, eriti just Balkani riikide liitumise kohta. ma olen täiesti nõus raportööriga, Montenegro tundub olevat üks äh, kõige lihtsamaid juhtumeid, palju lihtsam kui teised Balkani, äh, Lääne-Balkani riigid. muidugi ei tähenda seda, et me ei tohiks olla siin nõudlikud. raportis on mõned asjad, millega me oleme nõus, aga teiste asjadega me ei ole nõus, siin on ka mõned puudujäägid, mis minu meelest peaks täitma. me oleme siis esitanud ka teatud hulga muudatusettepanekuid selleks, raportöör ei ole sellega nõus, eriti just kolmega, kuid sellest hoolimata tahaksin öelda, härra juhataja, ja härra raportöör, et mis puudutab kaheksat kompromissmuudatusettepanekut, siis oleme nõus esimesega, mis puudutab edusamme, kolmandaga, mis puudutab õigusküsimust, viiendaga äh, massimeedia kohta, kuuendaga, mis puudutab õigusi ja seitsmendaga, mis puudutab naiste õigusi. me oleme seega nende kompromissettepanekutega nõus, kuigi meie muudatusettepanekuid siia ei ole kaasatud. tahaksin rõhutada, et meie raportöör ei ole küll meiega nõus, kuid ma tahaksin seda siiski öelda, et teatud punktid, mille kohta me esitasime muudatusettepanekud, on äh, meie jaoks olulised, sest siin ei viidata töötajatele, tööpuuduse vähendamisele ega äh, sotsiaalkindlustuse võrgustiku loomisele äh, vaeste inimeste jaoks. proua Korneliisen ja Lunatšek esitasid samalaadilisi muudatusettepanekuid, me püüame neid seega hääletamisel läbi suruda. mis puudutab teist muudatust ettepanekut, siis äh, teisi muudatusettepanekuid, siis me ütleme, et siin on vaja rõhutada turismi, äh, avalikke äh, ja avalikke investeeringuid. siin esitas ka proua Lunacek muudatusettepaneku, kus paluti teatud Äh, va-, keskkonnakaitsevahendi sisseviimist äh, äh, rannapiirkondades. me oleme esitanud ka muudatusettepaneku, mis lükati tagasi, meie jaoks on see siiski oluline, see puudutab korruptsiooni ja välisinvesteeringuid, mis peaksid olema kontrolli all selleks, et ei toimuks pettusi ja mis läheksid riigi huvidega vastuollu, siin esitasime siis vastavad muudatusettepanekud, täiendavad muudatusettepanekud ja meie meelest on need väga olulised. meie see lõplik seisukoht äh, ilmneb homme hääletusel. aitäh, proua Lunatšek, kas äh, soovite vastata? aitäh, vabandust et ma hiljaks jäin, ma ei oodanud, et Ukraina küsimusega nii kiiresti ühele poole saadakse ma ei kuulnud härra Tannoki sissejuhatust, kuid äh, ma olen sellega tema, sellest temaga juba rääkinud varikohtumisel ja ta on teinud väga head tööd, tegemist on väga hea tiheda raportiga, mis käsitleb kõiki olemasolevaid probleeme, kuid ka tehtud edusamme, nii et me peame tunnustama tema tehtud tööd ning äh, minu fraktsioon toetab seda raportit ja seda, et Montenegro on järgmine riik, mis peab Euroopa Liiduga läbirääkimisi, see on väga oluline, et laienemise hoogu mitte kaotada, Horvaatia liitub sellel aastal ja meil on väga oluline see, et järgmised riigid liiguksid Euroopa Liidu suunas ja ma loodan, et Montenegrole järgnevad ka teised samal aastal siin on kolm aspekti, mida ma tahaksin mainida, mis on äh, roheliste äh, poolt äh, muudetud, kompromissettepanekutes neid muudatusi ei ole, kuid ma tahaksin siiski paluda komisjoni liikmetel nende muudatusettepanekute poolt hääletada. esimene puudutab seksuaalvähemuste õigusi Montenegros. ma pean ütlema, et me viisime selle kompromissettepanekutesse ja teksti sisse, kuid võrreldes teiste ri-, selle piirkonna liikmetega on tehtud olulisi edusamme. valitsus on teinud olulisi samme siin viidi läbi konverents, kus oli ka justiitsminister, kes rääkis äh, seksuaalvähemuste mittediskrimineerimisest. siin on tehtud edusamme, kuid üks asi, mida me tahaksime paluda, kus me tahaksime valim-, valitsust paluda äh, seksuaalvähemuste paraadi läbiviimist Montenegros. tahaksin paluda komisjoni liikmetel meid selles muudatusettepanekus toetada ja selle poolt homme hääletada. siin on veel üks küsimus, mis äh, Äh, mis on saanud äh, laialdast kõlapinna tekstis, see puudutab korruptsiooni, see on veel oluline teema Montenegros, ma arvan, et äh, sellepärast on hea, et komisjon on alustanud juba kahekümne kolmanda, kahekümne neljanda peatüki arutamist läbirääkimisprotsessis. hiljutised arengud on näidanud eh, eh, midagi, mida me tahame katta oma muudatusettepanekuga. Eh, härra Dekanovitši õde on alustanud kohtuprotsessi kahe ajakirjaniku vastu, kes kirjutasid tema nii-öeldud kaasatusest erastamisprotsessi ehk siis ma arvan, et meie raport peaks seda küsimust samuti käsitlema ja ma palun teid ka selles meid toetada ning viimane kahekümne, kaheksakümne teine muudatusettepanek kutsub ametivõime üles paremini tasakaalustama majandusarengut ja ökoloogilist arengut. Te teate, et äh, põhiseadusesse on sisse kirjutatud ökoloogilise riigi mõiste ja ma arvan, et oluline on see, et me viiksime sisse ka turismi ähm, mõiste, et meil oleks keskkonna aspektist puhas ja hästi arendatud äh, riik, eriti just rannikualad ja teate, see on väga ilus, paljud teist on seal riigis käinud, kuid see on ohustatud, sest seda ähvardab ülearendamine ja siis turistid ei taha sinna minna, sest turistid tahavad näha ilusat maastikku ja Äh, puhast merd, sellepärast meil on vaja mitte ainult viia sisse saastamismeetmed ja keskkonnameetmed, vaid ka töötada parema arengu äh, suunas äh, selles piirkonnas spetsiaalse planeerimise ja ehitusplaneerimisega, nii sellepärast tahaksin paluda teie toetust, et tänan veel kord härra Tänokit tehtud töö eest. tema koostöö variraportööridega on olnud väga hea, ma arvan, et tegemist on hea raportiga ja loodan, et teised liikmed toetavad meie muudatusettepanekuid, mis meie rohelistena oleme esitanud, aitäh. aitäh, proua Lunatšik, proua Koppa, palun. suur tänu tahaksin samuti õnnitleda raportööri tema raporti eest siin on välja toodud põhilised probleemid, mis on seotud Montenegro integreerumisega. Montenegro on äh, häid edusamme teinud äh, väga lühikese aja jooksul tänu äh, erinevate parteide ja etniliste rühmade kokkuleppele ja siin võetakse tõsiselt Euroopa Liidu integreerumisprotsessi minu meelest peaks sii-, olema selge äh, sõnum Bosnia-Hertsegoviinale ning Albaaniale, kes on naaberriigid ja nad peaksid samu samme astuma. ka hea on ka, et raport tuletab meelde, et Montenegro on esimene riik, kus uus äh, läbirääkimislähenemine äh, on kasutusel. see, sellest ei saada väga laialdaselt aru ja tihtipeale toob see endaga kaasa valesti mõistmisi, kuid ma arvan, et me peaksime põhjenduspunkt E ümber sõnatama, et paremini peegeldada nende küsimuste olulisust nagu äh, õigusriik ja demokraatlik valitsemine äh, riik peab veel tegema äh, spetsiifilistes poliitikavaldkondades jõupingutusi, eriti just õigussüsteem, korruptsioonivastane võitlus, seksuaalvähemuste õigus, sisevägivald ja meedia. Äh, sooküsimused on minu jaoks väga olulised ja ma tänan härra Tänakit sellest, et ta seda kõrvale ei jätnud oma esialgsest tekstist ning selle eest, et ta arendas ka sõnastust kompromissettepanekus seitse. kompromissettepanek siiski ei kaasa minu äh, ettepanekut number kuuskümmend, mis toob välja selle, kuidas sookvootide sisseviimine äh, hääletusseadusse on andnud naistele esmakordselt võimaluse laialdaselt valimistel osaleda. tõepoolest, kakssada 200 kuuskümmend neli naist äh, kandideerisid valimistel eelmisel aastal ja ühe äh, partei nimekirja eesotsas oli ka naine. see näitab olulist edusammu ja seda tunnustab ka OSCE ning kodanikuühiskonna organisatsioonid Montenegros. ma loodan, et oluline osa kuuekümnendast muudatusettepanekust saab hääletamisel toetuse ning see näitab kinnitust, et me tahame rohkem naisi parlamenti äh, valitud saada seal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 härra juhataja, tahaksin öelda, et ma ei ole sugugi rahul, sellepärast et äh, lõppkokkuvõttes ei ole meil arutelu siin ähm, ohtlike arengute üle Mali, Malis, mul on väga kahju, et härra Fabius ei saanud tulla, ma tean, et ilm on kehv, kuid ma arvan, et ta oleks siiski pidanud siia tulema mis puudutab ähm, Montenegro eduraportit, siis äh, te teate, kallid kolleegid, minu fraktsioon on Euroopa Liidu laienemise vastu põhimõtteliselt, sellepärast et meie leiame, et äh, Euroopa Liidu poliitika äh, sellisel kujul, nagu ta praegu eksisteerib, muudab praeguste liikmesriikide olukorda veel hullemaks. meil on selle kohta ka tõendeid, kuid ma ei hakka siin sellest pikemalt rääkima, ma räägin siin lihtsalt raportist. mis puudutab raportit, siis tahaksin välja tuua neli küsimust. kõigepealt on esimene küsimus minu jaoks väga oluline. me teame, et kapitalismikriis ja liitumisprotsess ning see, mida äh, liituda soovivad riigid Euroopa Liidult paluvad, on sellised, et see mõjutab tööhõivet, kuid raportis ei käsitleta seda küsimust, meil on mulje seega, et äh, nendes riikides äh, on küll palju töötut, kuid see ei huvita meid. teine küsimus, raport ei räägi üldse taristu, sotsiaaltaristu küsimusest äh, muidugi räägitakse vaesusest ja lastest ja öeldakse, et see on tingitud sellest, et vastavat taristut ei ole, kuid see ei puuduta ainult lapsi, vaid ka koolisüsteemi, tervishoiusüsteemi, keskkonnakaitset, sotsiaalvõrgustikke, transpordivõrgustikke ja raportist jääb mulje, nagu need küsimused meid üldse ei huvitaks. kolmas asi, mis minu jaoks on vastuvõetamatu ja vale, see on neljateistkümnes punkt, kus õnnitletakse Montenegrot äh, makromajandusliku stabiilsuse eest, kuid me teame, et äh, eelarve ja majanduslik stabiilsus on sundinud äh, riiki hoopiski taga, tagurpidi liikuma ja see ei ole mingisuguseid probleeme lahendama. ja veel üks oluline probleem on see punkt, kus räägitakse vabaühenduste osalemisest liitumisrühmades, me ei räägi siin nendest vabaühendustest, siin ei ole nende nimed välja toodud, neid on seal väga palju, kuid siin ei ole öeldud, milliste vabaühendustega on tegemist, ma arvan, et oleks väga hea, kui me hakkame siin neid õnnitlema osalemise eest, samal ajal me peaksime küsima nende käest, mis nemad arvavad liitumisprotsessist ja mis on veelgi olulisem, see on äh, erakondade seisukoht ja me ei räägi üldse, milline on nende seisukoht äh, nendes läbi, läbirääkimistes ja lõpuks on oluline küsimus ka välispoliitika, mis on siin lõpus, Montenegro tahab siin lahendada piiriprobleeme oma naabritega, kuid me ei ütle, millisel alusel ta seda teha soovib, kas ÜRO alusel või millisel alusel me tahame, et see oleks ÜRO resolutsioonide alusel põhinev, kuid seda siin ei ole kirjas ning lõpuks suur tänu teie kannatlikkuse eest. ma ei ole nõus kahekümnenda punktiga, kus öeldakse, et rahvusvahelise kriminaalkohtu seisukohaga nõustumine, aitäh well, thank you. aitäh. Te näete, et te peaksite olema härra Laurent Fabiusi suhtes äh, sõbralikumad, sest teda ei ole siin, kuid meil on äh, siiski mm, tulevikus võimalik temaga rääkida Mali küsimusest ja ka teiste Prantsuse esindajatega. komisjoni poolt laienemise peadirektoraadist, äh, härra Lange, please uh, uh,. aitäh, härra juhataja, tahtsin äh, kasutada võimalust siin ja informeerida teid hiljutisest kohtumisest president Barroso ja peaminister Tšukanovitši, peaminister Tšukanovitši vahel täna hommikul ning äh, ma sain sellest niimoodi aru, et see oli üks esimesi reise, mis peaminister ette võttis, ta tuli siia Brüsselisse ning kordas üle oma pühendumust Euroopa Liiduga liituda ning ka oma valitsuse pühendumist. ta raporteeris ka edusammude kohta, mis nad on teinud, kaasa arvatud äh, liitumisläbirääkimised. Äh, praegu on üheksakümmend 90 Ehm, töörühma selleks loodud ning neid luuakse veelgi. mis puudutab kahekümne kolmandat, kahekümne neljandat peatüki ehk õigusriigi peatükid, mida siin ka mainitud, nad töötavad vastavate tegevuskavade kallal ning nende eesmärk on ehm, Äh, valits-, äh, on see, et valitsus võtaks vastavad tegevuskavad kevadel vastu. samuti oli tal hea meel tehtud edusammude üle läb-, liitumisläbirääkimistel. me oleme parasjagu äh, läbivaatamisprotsessi keskel ning peaminister loodab, et veel üks peatükk avatakse Iiri eesistumise ajal. härra Barroso rõhutas vajadust muuta muuta põhiseadust, et tagada õigussüsteemi sõltumatus vastavalt äh, komisjoni soovitustele ning ta julgutas, julgustas peaministrit ka ähm, astuda kontakti Horvaatiaga, et leida Pevnaka küsimusele lahendus, nii et äh, selles saaks ka samuti äh, edusamme teha. veel üks küsimus mis äh, võib teile huvi pakkuda, on see, et äh, reedel teatati järgmiste presidendivalimiste äh, kuupäev, seitsmes aprill, kui toimub teist, teine valimiste, kui toimub esimene valimiste voor ja teine valimiste voor leiab aset viieteistkümnendal aprillil. aitäh, härra Tänno, kas te soovite veel kommenteerida? aitäh, härra juhataja, püüan teha lühidalt. aitäh härra proua Ibrisagitšile, meil on väga hea töösuhe ja ma Äh, toetun väga palju temale, ta on väga hea nõuandja selle piirkonna suhtes, ta mõistab selle kultuuri ja keeli ning tänan ka äh, meie kolleegi sekretariaadist, kes on aidanud seda tööd läbi viia, tahaksin tänada ka proua Komesit äh, lahkete kommentaaride eest ning proua Kopat, kes samuti tõstatas küsimuse, et seda tõket on tõstetud uute liitumiste puhul pärast Bulgaariat ja Rumaaniat, nii et praegu on palju raskem Euroopa Liiduga liituda kui kümme aastat tagasi. suur tänu härra Katšinile ALDE poolt ja Montenegro on tõepoolest üksinda, sest tegemist on ainuke, ainukese Balkani riigiga, kellel on läbirääkimis äh, äh, läbirääkimised pooleli ja nagu mainiti, üks äh, peatükk, mis puudutab teadustööd, see on nüüd suletud ja Serbia president käis seal Montenegros ja see ei ole kuigi üllatav, et ma ei ole Angu Rahkusega nõus kuuest, võib-olla on neil hea meel, et ma ei lisanud siia NATO liitumise kohta, NATO-ga liitumise kohta ühtegi märkust, ma tean, et eelmine aasta põhjustas see neil pahameelt, kuid ma ei jaga kuue ega härra Angurakise seisukohta, kes on laienemise vastu, kes leiab, et tegemist on vabaturu kapitalismi liiduga Mm, Montenegros on üsna ebaharilik konsultatiivne kogu, mis kasvab ka vabaühendusi ja ma tahaksin äh, härra Angurakisele öelda, et äh, piiritüli äh, Horvaatiaga mis on nüüd rahvusvahelise kohtu ees, selle mm, tuleb, see tuleks kiiresti lahendada, kuid see on kahepoolne küsimus. mis puudutab proua Lunatšeki muret siis ma olen seda küsimust üsna laialdaselt siin käsitlenud, seksuaalvähemistega tõesti on probleemid ja ma kohtusin aktivistidega, kes ka nendest rääkisid, mis puudutab seksuaalvähemuste paraadi, siis ma soovitasin mitte seda küsimust käsitleda, me peame mõistma, et küsimused, need on ka siseküsimused, ma ei ole paraadi vastu, kuid mina ei saa siin midagi ette kirjutada, mida riikisiseselt tehakse. minu rõhk on diskrimineerimise vastane, mitte millegi ettekirjutamine, mida tegema peaks. mis puudutab seda spetsiifilist küsimust, mis viitas ühele koht-, Tartu äh, juhtumile, mis kaasab peaministri õde, ma ütlen, et ma austan seda konventsiooni, me ei pea äh, mainima kohtuasju, eriti kui äh, asi puudutab äh, käimasolevaid kohtuasju, loomulikult on peaministri õel täiesti õigus seda kohtuasja algatada, kui ta arvab, et teda on laimatud. kui kohtuprotsess on tõesti puudulik ja kui ähm, pressivabadust piiratakse, siis me kaasame selle küsimuse, kuid ma ei tahaks äh, toetada muudatusettepanekuid, mis räägivad olemasolevast kohtujuurdlusest äh, enne kui kõik äh, edasikaebamisvõimalused on ära kasutatud. mis puudutab tasakaalu majandusarengu ja keskkonna vahel, siis tegemist on tundliku küsimusega, ma ei taha olla siin e-, ettekirjutav, Montenegro on iseseisev riik, me ei saa äh, sekkuda ega otsustada, milline peaks olema tasakaal, neil on oma parlament, oma valitsus, mis on demokraatlikult valitud, ma arvan, et me oleme siin piisavalt öelnud kõrgete keskkonnastandardite säilitamise kohta ning ökoloogiliste ja keskkonnameetmete kohta, ma ei taha siin midagi ette kirjutada, ma seega ei toeta seda muudatusettepanekut, kuid variraportöörid ja need, kes rääkisid fraktsioonide nimel ja kes ei saanud siin täna äh, kohal olla, on üldiselt olnud äh, minu raporti poolt ja ma loodan, et mm, see äh, ilmneb ka homme hääletusel. aitäh. nüüd hääletamine leiab aset homme kell üheksa. täpselt kell üheksa loodame siiski, et lumi lubab meil parlamenti kohale jõuda Lähme nüüd järgmise punkti juurde, Türgi eduraport, tahaksin siin avaldada tunnustust ja tervitada siin Türgi ühtise parlamendikomisjoni liikmed, kes on täna meiega siin, suur tänu teile, et te siin olete. tahaksin teile teada anda, et see on eh, esimene resolutsiooni ettepaneku kaalumine Türgi kahe tuhande kaheteistkümnenda edu, aasta eduaruande kohta, härra proua Omen Rööten on täna kohal, ma annan talle kohe sõna, tahaksin teatada teile, et muudatusettepanek tuleb esitada viiendaks veebruariks kella kaheteistkümneks, viies veebruar kell kaksteist proua Oomen Rööten on nüüd, võib nüüd sõna võtta. aitäh! härra juhataja, kallid kolleegid, mis puudutab eelmise aasta resolutsiooni, siis me rääkisime vastastikusest Euroopa Liidu ja Türgi vahelisest sõltuvusest ja sellest, kuidas see vastastikune sõltuvus võib tuua endaga kaasa positiivseid tulemusi vastastikuste kohust-, koristuste näol. mis puudutab kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta edusammes äh, vastavalt äh, vastastikule kohustuste võtmistele ning selgetele eesmärkidele oleme näinud, et Türgi ja Euroopa Liit võivad äh, dialoogiga edasi liikuda, saavad ühisele arusaamale jõuda ning ka tuua kaasa positiivseid muutusi, kuid siiski peame tagama, et säilitame konstruktiivsed, konstruktiivsed suhted, ühtse vastastikuse mõistmise ja lugupidamise vaimus olen täiesti uute läbirääkimisprotsessi kohustuste võtmise poolt, selleks et jõuda vastastikuste koht-, kohustuste võtmiseni, on vaja jõupingutusi mõlemalt poolt lugupeetud juhataja, selle aasta resolutsioon lõhu, rõhutab, kui oluline on õigussüsteemi ja põhiõiguste reform. kolmas õigusreformi pakett oli väga oluline samm edasi, kuid see on väga oluline, et me jätkaksime reformiprotsessi neljanda õigusloomepaketi raames. väga oluline on käsitleda küsimusi, mis on seotud liiga laialdaste kuritegude sõnastamisega eh, kriminaalõigustikus ning väga oluline on edendada tõelist eh, sõnavabadust Türgis lugupeetud juhataja, kallid kolleegid, Türgi vajab äh, veelgi rohkem jõupingutusi, kuid Euroopa Liit peaks samuti tegema võimalikult palju, et Türgit selles protsessis toetada. ametlikud eesmärgid oleksid heaks äh, teekaardiks ning edendaksid reforme. siin oleks kahekümne kolmanda ja kahekümne neljanda peatüki avamine minu meelest väga oluline. samuti tahaksin rõhutada, et äh, Euroopa Liit peab olema äh, Türgi reformide eesmärgiks. Türgi on väga oluline regionaalne toimija ning tal on äh, Euroopa Liidu välispoliitika strateegiline roll. praegu toi-, toimuv toimuvat poliitilist poliitilisi läbirääkimisi tuleks seega tugevdada ning me tahaksin julgustada Türgit, et dialoogi raames tehtaks edusamme, kuid ka Euroopa Liiduga koordineerimisprotsessis. nagu öeldud, on Türgi oluline, Türgil oluline roll mängida ka Süüria küsimus äh,, pühendumus demokraatlikele küsimustele ning humanitaarabi andmine Süüria põgenikele on olulised küsimused. külastasin kaht Süüria põgenikelaagrit eelmisel nädalal ning mulle avaldas suurt muljet seal valitsevad tingimused, kuid me ei tohi unustada, et isegi kui nende elamistingimused on head, siis mõned inimesed on seal laagris elanud juba kaks aastat, seega on väga oluline, et Euroopa Liit ja rahvusvaheline üldsus toetaksid Türgit jõupingutustes Süüria kriisi uue humanitaarse mõõtmega hakkamasaamisel, sellepärast me peame jõudma ühisele arusaamale, kuidas kõige paremini humanitaarabi anda. härra juhataja, resolutsioon mõistab hukka väga karmisõnaliselt terrorismi PKK poolt ja äh, julgustab äh, koostööd terrorismivastases võitluses. et seda ka koostööd tugevdada, peaks Türgi vastu võtma andmekaitseõigustiku ning äh, vastavad äh, terrorismi rahastamise vastased meetmed selleks, et äh, Europoliga saaks koostöö lõpule viia ning et õigusalane koostöö võiks Eurojustiga samuti olla äh, lõpule viidud. kallid kolleegid, vägivald ei lahenda Türgi kurdi probleeme, sellepärast palun resolutsioonis kõikidel poliitilistel jõududel koos töötada eesmärgiga tugevdada poliitilist dialoogi ning eh, edasise poliitilise, kultuurilise ja sotsiaalmajandusliku kaasamise protsessi suunas, samuti kurdi päritolu inimeste kaasamise suunas. ma tervitan Türgi valitsuse ja Abdullah Öcalani vahelisi läbirääkimisi, mis praegu toimumas on. samuti on mul väga hea meel selle üle, et ja tahaksin veel kord rõhutada, et peamine äh, opositsioonipartei toetab neid läbirääkimisi. praegu on äh, ainulaadne võimalus teha olulisi äh, muudatusi, et see probleem lahendada. samuti, mis puudutab tööd põhiseaduse kallal, siis siin on see võimalus samuti väga oluline ning parlament on siin kaasatud ja teda tuleks julgustada seda tööd jätkama ning tegelema vastavalt Euroopa Liidu väärtustele selliste probleemidega tegelemist nagu võimude eraldamine, suhted riigi, religiooni ja ühiskonna vahel, kodanike põhiõigused ning kaasav kodanik kodanikuks äh, olemise mõiste. mul on väga kahju, et Türgi otsustas äh, mitte osaleda Küprose eesistumisel juhitud kohtumistel. minu meelest on see käest lastud võimalus, äh, mis oleks saanud endaga kaasa tuua suhete normaliseerimise Türgi ja Küprose vahel. Türgi, Türgi keeldumine öö, nendel aruteludel osalemast, mm, mõjutab läbirääkimiste kulgu. lugupeetud juhataja, need on siis üldised küsimused, mis ma tahtsin täna välja tuua. me meil on äh, resolutsiooni ettepanekus ka põhjalikum käsitlus kõikidest nendest probleemidest ning tän-, äh, ning Äh, palun oma äh, ähm, hollandi keele kõnelevatel kolleegidel ka hollandikeelne tõlge läbi vaadata, meil on vaja kõik tõlked läbi vaadata, sest kindel on see, et see tõlge ei ole nii hea, kui ta peaks olema, aitäh. suur tänu, härra Obiols. Uh, äh, Señor presidente, acostumbra ser una fórmula de cortesía habitual felicitar. suur tänu, esimees. ma tahaksin kõigepealt õnnitleda raportööri tehtud töö puhul ja see ei ole mitte lihtsalt sõnasoojaks öeldud, vaid ma olen tõesti arvamusel, et raport on suurepärane see raport on äh, oluliseks aluseks meie tulevastel aruteludel. ma olen arvamusel, et äh, ka fraktsioonide siseselt on meil äh, töö edasi liikunud, läbirääkimised Türgiga käivad ja teadaolevatel põhjustel edenevad äh, läbirääkimised väga aeglaselt. me ei soovi mitte protsessi kiirendada, vaid ka tagada, et see protsess oleks positiivne ning et äh, suhted meil Türgiga ei oleks mitte kontraproduktiivsed, vaid et äh, vastupidi, saavutataks üksmeel ja edasiliikumine. ma loodan, et ähm, aasta kaks tuhat kolmteist toob endaga kaasa positiivsemaid arenguid ja on mõningad äh, asjaolud, mis sellele ka viitavad. kõigepealt tuleb arvestada keerulise olukorraga kogu äh, piirkonnas me peame võimalikult paljudes valdkondades äh, Türgiga tihedat koostööd tegema, sellepärast et äh, Türgi on oma piirkonnas väga oluline tegija. lisaks tuleb arvestada arengutega, mis toimuvad Euroopa Liidu liikmesriikide siseselt. näiteks Prantsusmaal on president Hollande võtnud ka sõna sel teemal ja tundub, et äh, võrreldes eelmise presidendiga on tema suhtumine pragmaatilisem. ja kolmandaks äh, tuleb meil arvestada Euroopa Komisjoni poolsete algatustega, volinik äh, Füülel on väga positiivsed plaanid mis ei peaks asendama läbirääkimisi, aga üritatakse edendada projekte, mis tugevdaksid meie tulevikusuhteid. Türgi omalt poolt ütleb, et äh, loodetavasti aastaks äh, kaks tuhat äh, kakskümmend kolm vähemalt äh, on Türgi saanud Euroopa Liidu liikmeks. igal juhul me peaksime läbirääkimisi kiirendama. on mõningad punktid mis on eriti olulised äh, minu fraktsiooni jaoks. üldiselt me hindame raportit äh, väga kõrgelt ja mõningaid punkte juba mainiti ka eelkõnelejate poolt. näiteks äh, uute peatükkide avamine, kahekümne kolmas peatükk õigussüsteem ja põhiõigused ja kahekümne neljas peatükk õigusvabadus ja turvalisus eriti tuleb arvestada olukorraga seal piirkonnas ja tuleks äh, kindlasti jätkata peatüki number kolmkümmend käsitlemist. reformid vajavad loomulikult äh, edendamist ja omapoolseid soovitusi andes me peame arvestama konkreetsete oludega Türgis. edasi terrorismi vastane võitlus on kindlasti väga oluline aspekt. meie arvates on positiivne see, et on asutud läbirääkimistele kurdidega ja tunnustatakse kurdide sotsiaalseid ja kultuurilisi õigusi. ja loodetavasti arendatakse üksmeelselt välja uus põhiseadus, see on äh, väga oluline, selles osas on meil fraktsioonid eeldatavasti üksmeelel. eksisteerib äh, ka üks äh, komistuskivi, see puudutab äh, suhteid Küprosega. me ei saa siinkohal midagi teha. me lihtsalt äh, loodame, et läbirääkimised äh, jätkuvad, aga igal juhul ei tohiks see olla takistuseks läbirääkimiste edasiviimisele Türgi ja Euroopa Liidu vahel. proua Neits kuna Aleksander Graf Lambsdorff, meie variraportöör, ei ole kohal, siis äh, teen omalt poolt mõned esialgsed märkused, mis puudutavad seda raporti projekti. kõigepealt ma tahaksin õnnitleda raporti autorit, sest ma arvan, et äh, see on äh, suurepärane dokument, see on terviklik, detailne, spetsiifiline ja ma arvan, et see on suurepärase suurepäraseks äh, aruteluks, äh, suurepäraseks aluseks meie edasistele aruteludele Türgi esindajatega, arvamusliidritega, Türgi parlamendi liikmetega. tahan tähelepanu juhtida mõningatele punktidele, mis on minu arvates väga positiivsed. ma hindan seda, kuidas on käsitletud äh, Küprose küsimust äh, lõikes kakskümmend kolm, lähenemine on tasakaalus, siin juhitakse võimalusi selle, tähelepanu sellele, kuidas oleks võimalik äh, edasi liikuda selles küsimuses. väga oluline on ka see, et punktis kakskümmend viis mainitakse Euroopa Liidu, NATO, Türgi kõige olulisemaid aspekte väga selgelt ja ma mäletan elavalt, et kas aasta või kaks tagasi meie Andrew Duffiga üritasime seda just oma muudatusettepanekuga sisse tuua ja nüüd me oleme tõesti saavutanud edu, öeldes äh, selgelt välja, kus on probleemid ja kuidas oleks võimalik neid äh, lahendada. meie fraktsioon loomulikult äh, loodab, et me saame jätkata poliitilist dialoogi mis nüüd praegu leiab aset Türgi valitsuse ja Kurdistani töölispartei vahel. pärast sellist verevalamist ja ohvrite hulka on äh, enam kui äh, selge, et äh, positiivseid tulemusi saavutatakse ainult poliitilisel teel, mitte vägivalla kaudu. ma kardan, et kolme PKK naisaktivisti mõrvamine Pariisis äh, võib äh, need äh, läbirääkimised aga liiva juhtida ja seetõttu tuleb eriti tervitada seda, et Türgi on pühendunud läbirääkimiste jätkumisele. ja loodetavasti need läbirääkimised lõpevad positiivse tulemusega. lõpetuseks me toetame siin raportis sisalduvat äh, üleskutset äh, kahekümne seitsmele liikmesriigile, et avada peatükid kakskümmend kolm ja kakskümmend neli. nii on tehtud äh, ju Montenegroga, aga Türgi osas ollakse tõrksamad. Montenegro on loomulikult väga austusväärne riik, väga oluline riik meie jaoks, nii nagu ka teised riigid, mis äh, tekkisid pärast äh, Jugoslaavia lagunemist. Montenegrol on kindlasti ees äh, rahumeelne tulevik, aga Türgi on üks suuremaid riike mitte ainult oma piirkonnas äh, vaid omab suurt tähtsust äh, ka kogu maailmas ja kui arvestada seda, mis toimub Türgis ja mujal, äh, vabandust, mis toimub Süürias ja mujal Türgi naabruses, siis on väga oluline, et meie suhted äh, Türgiga oleksid positiivsetel alustel paika pandud, nii et liikmesriigid peaks lubama peatükkide kakskümmend kolm ja kakskümmend neli avamist, eriti arvestades seda, et paljud liikmesriigid äh, nõuavad Türgilt parendusi nendes äh, valdkondades, mis on antud peatükkidega kaetud, nii et miks mitte avada neid äh, läbirääkimistele. ühesõnaga, ma ei ole variraportöör, ma ei tea, kas meie variraportöör esitab muudatusettepanekuid aga omalt poolt võin ma öelda, et äh, raport on koostatud äh, suurepäraselt ja jääme ära ootama tuleviku arenguid. suur tänu ja järgmisena härra Salavrakos, palun. suur tänu, esimees. kõigepealt äh, õnnesoovid proua Omen Reutenile et kolmandat või neljandat korda juba on meil väga hea tasakaalus raport ja tuleb öelda, et äh, proua Omen Reuten veenis mind tõesti selles, et ta on äh, Türgi spetsialist siin Euroopa Parlamendis. isiklikult oleme arvamusel, et äh, Türgi on loomulikult suur riik, millel on märkimisväärne rahvusvaheline mõju ja ma arvan, et äh, arengud, äh, mis Türgis on aset leidnud, on siin raportis hästi äh, kajastatud. tähelepanu juhitakse olukorrale Süürias ja sellele, kuidas Türgi on käitunud, juhitakse tähelepanu ka suhetele kurdidega, aga mis puudutab äh, Küprose küsimust, siis äh, Türgi ei käitu äh, oma positsioonile kohaselt, ma toetan täielikult seda, mida on pandud kirja siin punktis kakskümmend kaks ja Türgi jättis ära kasutamata võimaluse läbi rääkida Küprosega eesistumise ajal. nii et siinkohal ei ole ei ole arengud läinud õiges suunas, ei ole austatud Euroopa Liidu institutsioone ja väärtusi. mis puudutab suhteid naaberriikidega, siis äh, ma ei saa väita, et äh, Türgi oleks äh, siinkohal alati hästi käitunud, Euroopa Komisjon on siinkohal teinud omapoolseid üleskutseid. Türgi äh, käitub endiselt äh, Kreeka suhtes agressiivselt ja on kasutanud äh, veto õigus seoses äh, Küprosega. energiapoliitika valdkonnas on äh, Küprose liitumist teatud projektiga takistatud äh, ja juba tuhande üheksasaja üheksakümne viiendast aastast äh, on pärit Türgi äh, Suurrahvuskogu esitatud kaasus Belli ähvardus. see on ju sõnaselge ähvardus. samas kui Kreeka lihtsalt kasutab äh, õigusi, mis tal on ja need on seotud ka äh, teatud majandustsooniga. arvestada tuleb ka mereõigusega ja ÜRO vastavate dokumentidega, millele ei ole Türgi seni alla kirjutanud. ma tahaksin öelda, et proua Omen Reuteni raport jätkab äh, seniste raportite jada ja Euroopa Liidu resolutsioonide traditsiooni tuleb äh, tõdeda, et teatud valdkondades ei ole võrreldes eelnevate aastatega edusamme saavutatud ja Türgi peaks äh, siinkohal ka meie muredele vastama. tähelepanu on juhitud äh, muuhulgas äh, ajakirjanike halvale kohtlemisele ja jälitamisele Türgis, aga Türgi ei ole selles osas meile vastanud peab olema tagatud täielik kodaniku inimõiguste austamine Türgis, kui Türgi soovib Euroopa Liiduga liituda. ajakirjandusvabadus Türgis on pidevalt äh, ohustatud. Türgis on äh, määratult suur hulk äh, ajakirjanikke kinnipidamisasutustes Türgi peab kinni pidama kindlasti ka oma kohustustest seoses äh, sisserändajate ja varjupaiga taotlejatega. Türgi peaks allkirjastama ka tagasisaatmislepingu Euroopa Liiduga. lisaks euroopastumisele eksisteerib meil ka globaliseerumine, aga tundub, et paljud riigid ka Balkani piirkonnas ei ole sellest aru saanud. maailm kasvab kokku mingi hetk leiab aset vennastumine, koostöö ja praegusel hetkel tuleb nende arengutega juba ette arvestada. tuleb hoida häid omavahelisi suhteid. vastastikune ähvardamine ja kritiseerimine, kõik, mis õõnestab tulevikku, selle koht praeguses hetkes ei ole. suur tänu lõpetuseks saab sõna proua Lunatšek viimase variraportöörina. hästi. mul poleks midagi selle vastu, kui äh, härra Tänok räägib kõigepealt, sest et äh, ma räägin proua Froote nimel, mul on siin prantsuskeelne konspekt, mida ma siis hakkan kiiresti saksa keelde tõlkima. kõnelen siin äh, Geoffrey Van Orden nimel, kes on variraportöör. ma tahaksin äh, tänada proua Omen Reutenit suurepärase ja kõikehõlmava raporti eest põhimõtteliselt on olukord jäänud sarnaseks eelnevate aastatega, mõned valdkonnad annavad äh, võimalust äh, olla optimistlikud küll. näiteks siin on uus äh, lühend välispoliitika mandkonnas MINT, Mehhiko, India, Nigeeria ja Türgi nii et äh, Türgi on kindlasti äh, tõusev majandustegija äh, ja ükskõik, mida arvata Türgi liitumisest, see riik on kindlasti globaalsel tasandil väga oluline tegija. liitumine Euroopa Liiduga, liitumisläbirääkimised on olnud väga äh, aeglased, äh, tähelepanu on juhitud kitsaskohtadele ka varasemates äh, raportites, näiteks äh, Küprose Vabariigi mittetunnustamine, Famagusta küsimus, teatud protokollidele mitte allakirjutamine ja Küprose NATO-ga liitumisele veto panemine Ida-Vahemere piirkonnas energia poliitiliselt äh, Küprose ambitsioonide kärpimine seoses äh, majandustsoonidega ja nii edasi, siis lisaks tuleks veel mainida inimõiguste küsimusi Türgis, eriti ajakirjanike vangistamine, kurdi ajakirjanike vangistamine ja kurdi kohaliku tasandi poliitikute vangistamine. aastate jooksul on äh, ka mitmed äh, kristliku vähemuse esindajad äh, kurtnud äh, mulle muret, et äh, Halki ortodoksi seminari ei avata uuesti. nüüd tagasi kurdide juurde. PKK läbirääkimised Öcalaniga. selge on see, et äh, kurdi küsimus saab lahendada poliitilisel teel ja kindlasti kolme PKK naisaktivisti mõrvamine Pariisis ei tohiks takistada lahu, rahuläbirääkimisi. siin juhitakse tähelepanu ka olukorrale Süürias, ähm, ja me peame kindlasti tänama Türgit äh, selle eest, kuidas ta on reageerinud äh, olukorrale Süürias. tervitan siinkohal ka viidet äh, Armeenia ja Türgi vahelisele piirile, mis on endiselt suletud, oleks Türgi poolt tõesti väga suureks äh, sammuks edasi, kui liigutakse edasi selles äh, piiri küsimuses, kui liigutakse edasi tupikust. ECR fraktsioonil on erinevad arvamused Türgi liitumise osas. loomulikult äh, me peame Türgiga konstruktiivselt suhtlema. Türgi on meil oluline kaubanduspartner, majandus- ja poliitilisel areenil tegutseja, aga tuleb arvestada ka inimõiguste küsimustega ja kindlasti ei aidanud suhete arengule kaasa Türgi-poolne Küprose eesistumisaja boikoteerimine. igal juhul tahan õnnitleda raportööri väga põhjaliku raporti eest äh, keerulises valdkonnas, detailses valdkonnas. me oleme selle teemaga oma fraktsioonis ja siin komisjonis viimastel aastatel süviti tegelenud ja lõpetuseks ma tahaksin öelda, et äh, peatükid äh, kakskümmend kolm, kakskümmend neli tuleks äh, kindlasti avada korruptsioonivastane võitlus, organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus on väga olulised äh, teemad ja minu koduriigis oleks näiteks arvamusel, et äh, Türgi peaks enne Euroopa Liiduga liitumist äh, kindlasti lahendama organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni probleemid. suur tänu, proua Lunatšek, palun! tänan, esimees, nagu ma juba ütlesin, siis äh, ma räägin meie variraportööri Helen Flotre nimel, kes sarnaselt äh, teistega on jäänud äh, lumevangi ja ei ole saanud siia tulla. ma tahaksin proua Flotre ja oma fraktsiooni nimel tänada proua Omen Reuterit suurepärase raporti ja tasakaalus raporti eest ja hea koostöö eest variraportööriga. ma tahaksin äh, mainida meie jaoks positiivseid punkte selles raportis, nagu proua Omen Reuten juba ütles, siis äh, parlament on arvamusel, et peatükid kakskümmend kolm, kakskümmend neli tuleks läbirääkimisteks avada. proua Omen Reuten on juhtinud äh, tähelepanu ka sellele, et äh, seksuaalvähemuste õigused peavad olema tagatud. väga positiivne on ka äh, üleskutse Küprosele ja Türgile teha rohkem selleks, et saavutada omavaheline kompromiss. edasi soovin ma tunnustada Türgi rolli seoses äh, humanitaarkriisiga Süürias ja selle ümbruses ning soovin tunnustada Türgi rolli seoses äh, põgenike vastuvõtmisega Süüriast mõningaid aspekte me tahaksime veel omalt poolt äh, parandada, tahaksime teha mõningaid muudatusettepanekuid ja mõninga konkreetseid punkte. on väga hea, et äh, siin tekstis äh, räägitakse Türgi ökoloogilisest energeetilisest potentsiaalist, aga liiga vähe räägitakse keskkonnaprobleemidest. me sooviksime oleksime soovinud äh, laiemat äh, analüüsi niimoodi, et oleks olnud hõlmatud äh, plaanitavad tuumajaamad, oleksime soovinud rohkem infot ka taastuvenergia potentsiaali kohta Türgis. väga positiivne on see, et Türgi halduskohus peatas vaidlusaluse äh, tammi ehitamise, kuna see oli seotud lahtiste keskkonnaküsimustega. me hea meelega näeksime ka tööhõive ja sotsiaalküsimuste peatüki avamist läbirääkimistel Türgiga, ametiühingute õiguste ja töötajate õiguste tagamisega on äh, probleeme, kindlasti tuleb tähelepanu pöörata ka ILO standarditest kinnipidamisele Türgis. üks küsimus, mida mainisid juba ka eelnevad äh, kolleegid, puudutab äh, suhteid kurdidega, PKK tegevust ja praegust rahuprotsessi läbirääkimised siis valitsuse ja Ötšalani vahel. loomulikult me Euroopa Liidu poolt äh, peame tervitama käimasolevat äh, läbirääkimiste protsessi, aga me omalt poolt esitame ka muudatusettepanekud, kus me kritiseerime terrorismivastaseid äh, seadusi, mis piiravad tugevalt sõnavabadust. tahaksin siin komisjonis välja öelda ka selle, et kolme kurdi naisaktivisti kohutav mõrvamine hiljuti Pariisis loodetavasti ei takista rahuläbirääkimiste protsessi ja loodetavasti Prantsusmaa ametivõimad, võimud saavad kätte mõrvarid ja viivad nad kohtu ette edasi Piina Seleki äh, kohtuasjast, äh, ta käis äh, eelmisel nädalal ka Strasbourgis kohtus osaga meist. ma väga loodan, et ta mõistetakse õigeks kahekümne neljandal jaanuaril ja kui ta mõistetakse süüdi, siis see peab kajastuma ka raportis. suur tänu, meil on veel kaksteist äh, sõnasoovijat ja ma palun, et te kõik äh, piirduksite kahe minutiga ja kõigepealt härra äh, Watson, palun. tänan, esimees. tervitan samuti raportit aga hoian ennast kiidusõnadega tagasi, proua Neits juba ütles suurema osa ära sellest. tahaksin keskenduda konkreetselt nüüd energia valdkonnale. proua Omen Reuten juhib äh, tähelepanu Türgi potentsiaalile energia allikate ja energiatarnekanalite mitmekesistamise ja tervitab äh, koostööd Euroopa Liidu ja Türgi vahel energiapoliitika valdkondades tõepoolest on äh, tegemist äh, järjest olulisema teemaga, arvestades äh, seda, kuivõrd ohtlikult on Euroopa Liit sõltuv Venemaa naftast ja gaasist. minu fraktsioon tervitab Euroopa Liidu ja Türgi vahelist tugevdatud energiakoostöö kokkulepet Stuttgardist, mis sõlmiti eelmisel aastal energia ja infrastruktuuri valdkonnas ning tark pikkade marsruutide osas äh, tuleks meil rohkem ära teha. me ei räägi ainult regulatsioonidest, investeeringutest, vaid me räägime siin ka sellest, et me jagame ressursse äh, näiteks taastuvenergia valdkonnas. me tihti käsitleme Türgit energiasilla või energia mm, tuumikpunktina, aga me peame keskenduma ka taastuvenergia allikatele, mis mängivad äh, väga olulist rolli energeetikaalastes suhetes Euroopa Liidu ja Türgi vahel. me peame kindlasti suunama Türgis äh, rohkem äh, investeeringuid taastuvenergia allikatesse, samas kui Türgi praegu planeerib viiekümne uue söel töötava elektrijaama ehitamist. Türgi tuleb äh, kaasata Euroopa Liidu taastuvenergiate võrgustikku ja mu kolleegid äh, esitavad ka selles suunas äh, minevaid muudatusettepanekuid. homme kell kuusteist null null kuni kaheksateist kolmkümmend toimub äh, minu äh, korraldatav seminar äh, teemal Türgi ja äh, energiakoostöö Türgiga. ja järgmisena proua Kopa, kaks minutit, palun. suur tänu, esimees. ma sooviksin õnnitleda ja tänada Riia Omen Reutenit selle raporti projekti eest. see annab meile hea aluse edasisteks aruteludeks siin komisjonis ma saan aru, et raportööril on väga äh, raske kõiki küsimusi arvesse võtta, mis on seotud äh, Türgi kui väga olulise kandidaatriidiga. ma ise olen valmis äh, piirama ennast muudatusettepanekute esitamisel, keskenduma kõige olulisemale, kuna muudatusettepanekuid esitatakse niigi palju. nagu on teada, siis Euroopa Liidu ja Türgi vahelised suhted on praegu stagneerunud äh, ja oleks oluline saata välja positiivseid äh, signaale ja alguses äh, tunnustatakse Türgit positiivse tegevuskava rakendamise eest ja toonitatakse Türgi strateegilist tähtsust, aga me ei tohiks kõrvale vaadata reaalsusest olemasolevatest äh, probleemidest. viitan siinkohal inimõigustele, nende olukord halveneb järjest rohkem aga ma ei tahaks keskenduda sellele teemale, kuna paljud kolleegid on juba inimõigusi maininud. oluline on äh, juhtida tähelepanu sellele, milline on olnud Türgi suhe Euroopa Liiduga. Äh, rakendati positiivset tegevuskava, aga Türgi äh, praktiliselt külmutas suhted Euroopa Liiduga Küprose eesistumise ajal ja ta arvab, et Küprosest on lihtsalt võimalik mööda minna me peame ütlema Türgile selgelt välja, et selline lähenemine, selline a la carte lähenemine ei sobi Euroopa Parlamendile. Türgi suure rahvuskogu liikmetele tahaksin ma öelda, et eesistuja riigi äh, ignoreerimine on toonud endaga kaasa seitsmeteistkümnenda Euroopa Liidu Türgi äh, parlamentaarse kohtumise edasilükkamise. Roman Reuten äh, katkestab ja juhib tähelepanu punktile kakskümmend kaks, kus see on kõik juba kirjas. jah, ma tean, jätkab proua Kopa. nagu te ütlesite, siis äh, punktis kakskümmend kaks on viide Türgi äh, suhtumisele ja ma arvan, et äh, siin on tegemist äh, põhimõttelise küsimusega, mitte lihtsalt äh, heanaaberlike suhete äh, küsimusega. me ei saa lubada kandidaatriigil niimoodi käituda, me ei saa konstruktiivset dialoogi pidada, ilma et sellele probleemile oleks tähelepanu juhitud ja kui rääkida heanaberlikest suhetest, siis probleemid ei piirdu ainult äh, Küprose küsimusega. aastal kaks tuhat kaksteist me täheldasime, kuidas äh, Türgi järjest äh, ähvardavamalt suhtus liikmesriikide suveräänsusesse ja ignoreeris teatavaid rahvusvahelise õiguse punkte. esimees püüab esinejat katkestada, kes jätkab. ma olen täiesti nõus äh, kolleegidega, kes ütlesid, et äh, meil tuleb põhjalikult äh, toetada kolme naisaktivisti mõrvamise põhjalikku uurimist Pariisis. proua Poskult, palun um,. Allereerst um, welgemeende. suur tänu, proua esinaine. kõigepealt eh, tahaksin tänada Riiat, eh, meie raportööri, väga hea ja hästi tasakaalus raporti eest. ma arvan, et eh, kindlasti peame aru saama sellest, et me kõik tahaksime olla liitumisprotsessis väga mõjukad kui me vaatame Türgi äh, kurdi kogukonnaga suhteid, siis loomulikult äh, on ka teisi valdkondi, kus tuleb palju ära teha. näiteks meediavabaduse küsimus, aga ma olen nõus Riiaga, et kõige tähtsam on kahekümne neljanda ja kahekümne kolmanda peatüki kallal hakata tööle äh, inimõiguste osas tervikuna ja vaadata loomulikult ka vägivald naiste vastu temaatikat igal juhul on vaja leida hea tasakaal ja, ja ma arvan, et me saame midagi mõjukat üheskoos ära korraldada. edasi justiitssüsteemi reform ja põhiseadusküsimused. ning viimane aspekt, mida ma tahaksin käsitleda, puudutab seda, et meil on vaja garantiisid inimestele, kes äh, pöörduvad tagasi Türgi riiki ning äh, nad igal juhul väärivad seda, et nende inimõigusi täielikult äh, kaitstaks. edasi abi Süüria pagulastele on temaatika, millega Euroopa Liit peab hakkama tegutsema niipea kui võimalik. suur tänu, ütleb härra esimees. härra Sofokles, palun Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω την ECI. Kõigepealt ma tahaksin tänada meie raportööri ja, ja äh, igal juhul äh, tahaksin äh, tänada tasakaaluka raporti eest, aga minu jaoks on, on üks oluline küsimus äh, nimelt äh, küsimus ei ole mitte selles, mida Türgi on siiamaani saavutanud, vaid mida Türgi pidi tänaseni saavutama, aga ei ole seda veel korda saatnud. ikka ja jälle Türgi äh, kas provotseerib või on lausa agressiivne Euroopa Liidu suunal. nüüd äh, sisuliste küsimuste juurde. Türgi endiselt äh, on, ei pea kinni ÜRO resolutsiooni äh, reeglitest, rahvusvaheliste kogukonna õigustest ei peeta kinni ning samuti äh, ei tegutse Euroopa Liitu reeglitele vastavalt Türgi, sellepärast et nende armee okupeerib endiselt ühte terri-, ühte osa territooriumist ühest riigist, mis kuulub ka Euroopa Liitu. edasi peatükid kakskümmend kolm, kakskümmend neli Äh, kuna äh, Küprose küsimus ei ole leidnud äh, lahendust ning Türgi pool ei ole näidanud üles absoluutselt mingisugust lähenemist, siis on siin naeruväärne sellest rääkida. Türgil õnnestus maha magada tegelikult väga hea ajalooline moment kahe riigi vahelisi suhteid korda ajada endiselt eh, ei tehta Küprose vabariigiga koostööd, endiselt on see riik eh, osaliselt eh, sõjaväeliselt okupeeritud ning Türgi ka ähvardab Küprost ning kokkuvõttes tahaksin ma öelda, et ma ei ole nõus peatükkide viisteist, kakskümmend kolm ja kakskümmend neli avamisega selle taustal. suur tänu, härra Angorakis, palun. Eh, suur tänu. tahaksin samuti Türgi esindajaid eh, tervitada, tegemist on eh, suure rahva ja suure riigiga, aga ma peaksin ütlema, et minu delegatsioon on Türgi liitumisega Euroopa Liiduga vastu, sellepärast et äh, see ilmselt töötajate olukorda veel riigis halvendab. ma ei hakka detailseks äh, minema, aga keskenduksin siin Küprose küsimusele ning tahaksin lisada ka üht-teist Süüria kohta. Äh, nimelt äh, minu arust on kindlasti Süüria-suunaline poliitika väga halb, sellepärast et Süüria rahva katastroof selle olukorrale on ainult kaasa mm, kahjuks aidanud ning äh, äh, Patriot rakettide kasutamine äh, just piirialadel on olukorda veelgi halvendanud. nüüd raportis punktis kakskümmend kolm ma leian, et siin ei saa me väga kergemeelselt suhtuda, sellepärast et probleeme on siin selle punktiga Eh, ja see viitab kahjuks eh, tagasi ka eh, vanematele parlamendi poolt vastu võetud dokumentidele. mis puudutab taasühendamist, siis taasühendamine peaks olema ÜRO otsuse järelm ning seda peaks tegema kahe kogukonnalise riigi võtmes ja veel üks märkus Küprose kohta. see puudutab äh, läbirääkimiste taasalustamist ning äh, siin tuleks rõhutada, et hoolimata kõikidest püüdlustest, mida president on nüüd ette võtnud Tükrose äh, poole pealt, Türgi president ja Küprose Türgi kogukonna esindajad ei ole sellegipoolest üksteisele lähenenud ning Äh, tegelikult on tehtud veel tagasisamme äh, ka eelnevate kokkulepete osas. kolmas äh, aspekt, mis puudutab konkreetseid läbirääkimisi, siis me arvame, et see on siin vale lähenemine, selleks ei ole mingisugust õiguslikku alust ja nii, nagu see käesolevas dokumendis kirjas on, viib meid hoopis vastupidisele tulemusele kui see, mida raportöör soovib sellepärast, et äh, siis äh, tugevdame me lihtsalt äh, nii-öelda pseudoriigi positsiooni. ning veel üks märkus, me räägime siin majanduspiirkonnast ning kõnelejat takistatakse, pea, peatakse ja palutakse tal kõneajast kinni pidada. kohe ma lõpetan, ütleb kõneleja nii et äh, majanduspiirkonna küsimus äh, on siin äh, ainukene valdkond, kus kaks riiki koos töötavad ja igal juhul Türgi peaks neid pürsi toetama. suur tänu, ütleb härra esimees äh,. proua Teo Harus, palun äh,. härra siis, proua äh,. suur tänu äh, tahaksin äh, tunnustada raportöör Omen Reutenit äh, suurepärase raporti eest. Äh, see raport äh, saaks aga muutuda veel pi-, veelgi paremaks, kui proua raportöör võtaks arvesse mitmeid muudatusettepanekuid. loomulikult on palju läbirääkimisi toimumas, palju asju, mis on Türgi jaoks olulised, aga ma arvan, et Euroopa ei tohiks mitte ainult äh, toetuda äh, siin äh, läbirääkimistele, vaid vaja on mõelda mitmete aspektide peale. meil on vaja väikse riigi puhul muidugi silmas pidada seda, et ta peab üht-teist ära tegema, aga äh, Äh, meil ei ole nii palju aega, et äh, rääkida siin nüüd nii pikalt, kui ma tahaksin rääkida, ütleb kõneleja. me peame igal juhul äh, rääkima sellest, kuidas Ankara suhtub Küprose küsimusse. Küprose küsimus ei ole mitte ainult poliitiline küsimus, me räägime tegelikult konkreetselt okupatsiooniks Türgi armee on okupeerinud ühe osa Euroopa eh, riigist eh, ja igal juhul ei saa me olla sellega nõus kui me räägime, eh, et meil on hea meel Türgi liitumise osas, siis jah, aga nad peavad võtma igal juhul vastutuse. meil on loomulikult ka parlamentaarne komisjon, kes sellega tegeleb ja oluline on, et ka kõikide nende ähvarduste suhtes, mida Küprose suunal on tehtud äh, äh, maagaasilepingu osas, peab Türgi oma poolt vastutuse võtma ja me ei saa rääkida edaspidistest peatükkide avamistest, näiteks energiapeatüki omast, kui Türgi käitub nii, nagu ta käitub. edasi, see olukord äh, jääb kahjuks külmunuks, nii nagu see on Äh, kohe lõpetan, ütleb kõneleja. me räägime siin äh, sadamate avamisest, äh, lennujaamadest ja nii edasi, see kõik peaks toimuma rahvusvahelise õiguse alusel, seda saab ainult teha demokraatlikul printsiibil ning kõneleja tänab kõne eest, oleks tahtnud küll kauem rääkida, aga aega on kahjuks liiga vähe. Now uh, Mrs Papadopoulou proua Papadopoulou, palun. suur tänu, härra juhataja, ka mina kordan ilmselt üle, mis juba öeldud siin mina olen ise selle okupatsiooni üle elanud ning vaba liikumisvõimalus, võimalus töötada kogu Küprose saarel, seda takistab okupatsioon. ma tahaksin selle raporti kaudu öelda, et äh, me peame erinevaid seisukohti lähendama, sest hoolimata sellest, et äh, raport on suurepärane, ei saa me kohelda ühtemoodi Küprost ja äh, Küprost okupeerivat Türgit. mina tahaksin siia viia sisse muudatusettepanekuid, sest äh, kahekümne neljandas lõigus äh, räägitakse kadunud isikutest, kuid me peame siin rääkima ka sõjaväelistest tsoonidest, sellepärast et mm, me ei äh, äh, tohi praegu minna sinna kadunud isikuid otsima ja see on vastuvõetamatu. nii et ma tahaksin, et see, need sõjaväelised tsoonid siia kindlasti sisse viidaks, mis puutub parlamentide vahelist kohtumist ja tippkohtumise küsimus. Türgi eh, käitumine Küprose eesistuja suhtes oli täiesti vastuvõetamatu, Küpros tegi jõupingutusi, et viisa küsimust lahendada ja türklaste liikumise küsimust lahendada, kuid türklased süüdistasid Küprose eesistujat äh, maagaasivarude pärast. me peame ütlema, kes siin tegelikult süüdline on, sellepärast, süüdlane on, sellepärast et veebruaris läheme enne valimisi Türki ja siis me on seal selline olukord nagu alati business as usual, sellepärast et äh, aga olukord ei ole selline nagu alati, sest me ei saa läbi rääkida selliste riigiga, kes ei pea Euroopa Liidu väärtustest kinni. loomulikult on Türgil suur majanduslik roll, kuid eh, Euroopa Liidu väärtused eh, nendest ei peeta siin kinni, ajakirjanike õigustest, naiste õigustest ei pea kinni, rahvusvahelised organisatsioonid on hukka mõistnud selle, mis seal toimub, siin toimub igasuguseid väärkasutusi, sellepärast ei ole me peatükkide avamisega nõus, asi ei ole ainult kahekümne teises, kahekümne kolmandas ja kahekümne neljandas peatükis, vaid ka kahekümnes viiendas, viieteistkümnes ja kahekümne teises peatükis, me räägime ka kolmekümnendast peatükist, kui me siin peatükke avame ja kui me läbirääkimistega edasi minna, siis Küprose küsimust ei lahendadagi. proua Komes, palun. kõigepealt ma arvan, et äh, Türgi on teinud head tööd, äh, abistades humanitaarvallas äh, naaberriiki Süüriat ja me peaksime seda toetama. teine küsimus on väga keskne ja oluline, nimelt äh, me tunnustame poliitilisi kõnelusi, mis aset on leidmas, aga ka mina jagan seda arvamust, et kurdi naiste mõrv Pariisis see juhib äh, läbirääkimised äh, tupikseisu. mina toetan äh, Riia tavaliselt väga tasakaalukat ja hästi läbimõeldud põhjendatud lähenemist meie ees olevale tekstile ning ma toetan ka peatükkide kakskümmend kolm, kakskümmend neli avamist ning lävendite seadmist nendesse valdkondadesse, kus Türgil on veel palju ära teha. Mm, eriti, mis puudutab äh, Äh, seda olukorda näiteks Türgis, et ajakirjanikke on seal rohkem vangikongis kui näiteks äh, Hiinas äh, või mujal. nii et siin me peaksime olema väga konkreetsed. kõik inimõiguste küsimused, mis puudutavad õigussüsteemi, ka terrorismivastast seadust ja Küprose küsimus järgnevalt. ma tahaksin toetada Küprost väga professionaalse ning tagasihoitud lähenemise eest äh, oma eesistumise ajal, et äh, Küprose eesistuja ei lubanud äh, praegust poliitilist olukorda oma eesistumise peaeesmärkidelt kõrvale juhtida ma arvan, et äh, mitmed riigid ei oleks võtnud sellist positsiooni, nagu Küpros võttis ja nüüd on meie kord väga selgelt öelda meie sõpradele Türgis, et me ei saa sellist tavapärast äh, jama edasi jätkata lasta äh, lõpp-protokoll on paigas ning see, kuidas Türgi pool on Küprose eesistumise ajal käitunud, on Euroopa jaoks täiesti vastuvõtmatu ning äh, see, kuidas äh, praegu püütakse Küprost äh, takistada uurimaks nafta leiukohti omaenda territoriaalvetes, see on täiesti vastuvõetamata ning ma toetan kõiki neid kolleege, kes tahavad näha tugevamat sõnastust selles osas, aga samas teisest küljest ma arvan, et me peaksime toetama ka ideed, et peatükid kakskümmend kolm ja kakskümmend neli avatakse siin ma ei näe mingisugust vastuolu, vastupidi. suur tänu, härra Dressler, palun. härra Kreisler, Dörfler. suur tänu kolleegidele suur tänu proua Omen Reutenile väga tasakaalus äh, raporti eest, mõningaid muudatusettepanekuid kindlasti meie poolt ka tuleb, mul on hea meel, et äh, Türgi äh, Äh, sõbrad on siin kohal ja saavad osa arutelude kultuurist, mis meil siin valitseb. osad Euroopa Liidus ei ole eriti liitumise läbirääkimiste poolt, osad ka Türgis on äh, status quo poolt, äh, nii nagu näiteks ka suhetes Iisraeli ja Palestiina vahel. meie Saksamaa pot-, äh, sotsiaaldemokraatidena oleme aga arvamusel, et läbirääkimised peaksid lõppema ikkagi liitumisega, see peaks olema meie suund, mitte mingisugune priviligeeritud partnerlus ma ei ole selle vastu, et avada peatükid kakskümmend kolm ja kakskümmend neli. ma olen arvamusel, et Türgi peab lahendama äh, ära need küsimused niikuinii, sõltumata sellest, kas äh, liitutakse Euroopa Liiduga või mitte. Türgi enda huvides on äh, tegeleda õigussüsteemi äh, küsimusega ja ajakirjanike vahistamise küsimusega, seda on Türgi valitsus juba oma rahvale võlgu. nii et Türgi-Küprose küsimus, ükskõik kui oluline see ka on, liigugem siiski edasi nüüd äh, lasteaia tasemest. me tähistame siin äh, varsti äh, Saksamaa, Prantsusmaa leppimise aastapäeva de Gaulle, Adenauer, kui vaadata, mida nemad äh, välja rääkisid ja milles nad kokku leppisid ja mis kõik sellele eelnes, siis äh, tõesti äh, Küpros ja Türgi peaks ka tegema omavahelistes suhetes suuri samme edasi. proua Janaku, palun. Eh, suur tänu, härra juhataja, tahaksin kõigepealt õnnitleda proua Omen Reutenit ta on tõesti Türgi küsimuses ekspert ja ta on selle teemaga tegelenud juba mitu aastat. tegemist on tasakaalustatud raportiga, kuid siin ei korrata teatud küsimusi, millega Türgi nõus ei ole. tegemist on näiteks mereõigusega siis äh, sõjaähvardustega teatud äh, riikide õigustega, äh, näiteks Kreeka õigustega ja siis siin on terve rida veel põhiõigusi puudutavaid küsimusi, mida siin ei käsitleta. proua Omen Reuten, mina olen esitanud terve rea muudatusettepanekuid, ma loodan, et neid võetakse arvesse, sellepärast et tegemist on tüüpiliste küsimustega, mille juurde iga aasta tagasi tule, tullakse. me anname endale aru, et me peame inimõiguste küsimust rõhutamas, eriti kuivõrd on tegemist riigiga, kes taotleb Euroopa Liiduga liitumist, samuti mis puudutab artiklit kolm, kus räägitakse tagasivõtmisest vastavalt eh, sõlmitud lep-, õppele puudutab see ainult kolmeaastaste perioodi, kuid siin on väga palju probleeme viisarežiimi liberaliseerimisega ja kui seda küsimust ei käsitleta, siis me anname siin Türgile kõik trumbid kätte. suur tänu, härra Katšin, palun. suur tänu jällegi, härra esimees kõigepealt äh, tahaksin tunnustada raportööri ja öelda, et tõepoolest raport on tasakaalus. aga siia on vaja kindlasti lisada seda, et äh, meil on vaja ikkagi rääkida asjadest, mis meid liidavad ja mitte ei lõhesta. Türgi on ikka ja jälle näidanud, et nad tahavad äh, kasvu, progressi ja demokratiseerumise poole liikuda ja ma arvan, et äh, Türgi kodanikke aitaks kõige rohkem see, kui me äh, püüaksime liikuda kõige raskemate temaatikate ja peatükkide poole. meil on vaja murda läbi ja, ja luua uued edulood, me ei pea rääkima kümnete aastate vanusest asjast, mis kuhugi ei vii toon näite Belgradi ja Prishina vahelist äh, läbimurdest. Serbia Kosovot ei tunnustanud, aga mõned kuud tagasi toimus läbimurre ning mõlemad pooled äh, teevad tegelikult igapäevaselt edusamme. see oli miski, mis näis täiesti võimatu ja saavutamatu mõned kuud tagasi, aga täna on see reaalsus. nii et ma kutsun mõlemad osapooli üles blokaadi lõpetama ja üht-teist äh, lähenemise suunas ära tegema edasi, kahe tuhande neljanda aasta laienemise äh, voor ei ole veel lõppenud äh, ja see on väga keerukas olukord kõigile. Türgi on ju Euroopa Liidu liitlane mitte ainult NATO-s, vaid regioonis tervikuna. Äh, tänane Patriot rakettide asukoht ja nende paigutamine sinna piirkonda näitab, et Türgi on Euroopaga solidaarne, aga meil on vaja sellegipoolest astuda konkreetsemaid samme. ma arvan äh, eelkõige, et meie Euroopa Liidus peaksime õppima rohkem äh, sellest, milline on äh, Türgi oskus tulla läbi raskustest, näiteks majanduskriisist mõned aastad tagasi. liberaalina ma tahaksin eriti just rõhutada Türgi edu sellest, kuidas süvalaiendatud on naiste küsimusi haridusvaldkonnas äh, Äh, harimate, haritud naistega äh, ning soolise dimensiooni süvalaiendamisega haridusvaldkonnas äh, Türgi mm, on palju edusamme teinud. Türgi on tegelikult heaks musternäidiseks mitmetele riikidele regioonis, Süüria, Iraak, Iraan, nii edasi. nii et ta igal juhul väärib meie sõbralikku suhtumist, kui me lubame äh, Lääne-Balkani riikidest eh, vaba liikumist ning oleme viisa lihtsustamise režiimiga jõudnud eh, sinna piirkonda, siis ma ei saa aru, mikspärast me peaksime silma kinni suruma Türgi suunal. Eh, Türgit peaks Euroopa Liit julgustama. härra Hauid, palun. kõigepealt ma tervitan selle raporti eelnõud, ma arvan, et proua Reuten on äh, tasakaalustatud teksti meile edastanud, mille kallal saame edasi töötada. ma tahaksin eriti rõhutada lõiget kolm viisalihtsustussüsteemi kohta. ma olen nõus äh, lävendite seadmise vajalikkuse osas ning Küprose lõiku ma olen nõus äh, eelkõnelenud äh, kolleegide Anna Koomese näiteks väljaütlemisega, et eesistumine kulges väga hästi Küprosel, aga ma arvan, et pro-, proportsionaalselt ei ole siin Küprosele tähelepanu pööratud. edasi, mis puudutab parendamisvaldkondi, siis kindlasti majanduskasv kümme protsenti eelmisel aastal on ilmselt Euroopa Liidu jaoks kõige suurem argument, mikspärast Türgit endaga kokku liita. Äh, oluline on ka see roll, mida äh, Türgi omas regioonis mängib, äh, aga kindlasti Türgi on võtnud juhtrolli Süüria suunal ja me oleme siin raportis ebaõiglased selles osas. siin muidugi ombudsmani küsimus jääb, keda ei kaasata näiteks vanglate uurimusse ja seda hääletamist ei viidud läbi mitte avatud parlamentaarses protsessis, vaid ainult äh, valitsuskoalitsioon oli nõus, oli võimeline sellest osa võtma, nii et äh, äh, küsimus on, milline on kurdide olukord, ma olen ise osalenud KCK Kurdistani Kogukondade Liidu ähm, kohtuasjade vaatlusel ja inimõiguste osas, kas äh, komisjon võiks vastata, mida delegatsioon Ankaras on teinud seda, et Euroopa Liidu inimõiguste äh, põhimõtetest äh, kinni peetaks, kaheksateistkümnendal jaanuaril vangistati kaheksateist inimõiguste advokaati ja see on meie jaoks väga oluline äh, probleem äh,. proua Ladford, palun äh,. suur aitäh, härra esimees ja suur aitäh kõneaja eest äh, ma vabandan, et ma ei olnud alguses siin ning ei kuulnud raportööride, raportööri ja variraportööride ettekandeid. aga ma arvan, et äh, raporti eelnõu on väga hea, tasakaalus ja üsna kompaktne oma sisus, mis on kõik väga hea. ma olen nõus Anna Koomese, Richard Howitti ja teistega, kes arvavad, et me peaksime keskenduma rohkem positiivsetele elementidele, nimelt äh, strateegiline olukord, regionaalne roll, majandusolukord, kaubandussuhted ja nii edasi. nii et äh, me peaksime teisel lehel jõudma juba sellele, et äh, nendele positiivsetele asjadele keskenduda, aga loomulikult ei, ei saa ära unustada kriitikapunkte, aga positiivne peaks olema rohkem rõhutatud selles tekstis ja ma arvan, et ähm, äh, ka lõiges üheksa on võimalik ehk rohkem võtta, kui me räägime kõnevabaduse piiramisest ähm, ning äh, ähm, ajakirjanike vangistamisest, arreteerimisest, äh, need on väga suured probleemid, mis viivad ka edasi kurdi küsimusteni. ning ma tahaksin, et rohkem rõhutataks neid asju. tundub, et me räägime siin Erdogani valitsusest äh, küll, aga me ei saa samas mingisuguseid lahendusi, ei näe äh, tapmise juhtumid Pariisis on tekitanud äh, väga suurt muret ning Euroopa Liidu liikmesriikides peame me tagama, et PKK terroristide püüdmine ei äh, välista samas poliitilist aktiivset tegutsemist äh, äh, nende poolt, kes kurdi huvisid kannavad ning nende väljendusvabadus tuleb samuti tagada, kui nad oma autonoomia nimel võitlevad. kas aeg on otsas juba, küsib härra Ladford. kaks minutit juba läbi äh, veel paar asja. viisa lihtsustamise süsteemi toetan ma samamoodi ning ma olen nõus sellega, et et äh, Küprosest ei tohiks nii palju rääkida. jah, ma olen nõus kolleegide märkustega, mis on juba öeldud, aga väga kahju on mul sellest, et äh, Küprose Vabariik äh, tahab halloumi ja oma teiste juustude kohta saada päritolumärgist. ma arvan, et Türgi pool peaks näitama avatud suhtumist selles osas üle no proua Flootre, palun. kes on ka Euroopa Liidu Türgi ühtse parlamentaarse komisjoni esinaine. suur tänu, härra juhataja et te mulle sõna andsite, hoolimata sellest, et saabusin nii hilja, see oli põhjustatud lumest ja see on sama põhjus, miks minister Fabius siin täna ei ole ja ma olen selle üle väga mul on sellest väga kahju, su, tahaksin sind tänada, proua Omen Reutenit, äh, selle raporti eest, mis võtab kokku eelnevate aastate töö, et äh, rõhutada äh, konsensust, mis me viimase raportiga saavutasime ja süvendab veelgi meie toetust peatükkide avamisele, mis meie meelest on soovitav ja võimalik kõik. täna on meil poliitiline äh, aken avanenud, mis kestab umbes kuus kuud ja ma arvan, et me peaksime haarama sellest võimalusest, et et käivitada pikaajalises plaanis liitumisprotsess ning parandada Euroopa Liidu Türgi vahelisi suhteid, ma arvan, et see on väga oluline ja me peaksime siin ka rõhutama äh, tundlikke küsimusi, nagu näiteks kurdi küsimus, reformid, õigusreform, äh, uue põhiseaduse väljatöötamine, meediavabadus, me peame süvendama nendes punktides äh, veelgi läbirääkimisi, loomulikult äh, on äh, kurdi küsimuses meil juba avatud läbirääkimised ja meil on selle üle väga hea meel. me ei saa lasta neid läbirääkimisi häirida sellistest sündmustest, nagu Pariisis aset leidis, kuid me peame süvendama õiguste küsimust, loodame, et sõnavabadus, aga õigus saada emakeelset haridust ja ähm, kohalike ametivõimude keele küsimus, ma loodan, et seda kõike süvendatakse ja samuti ka terrorismi ning äh, poliitilise dialoogi süvendamise küsimus. neljanda paketi puhul ütlesin endale, et äh, proua Omerõiten otsustab siin ise, kas tuleks veel äh, vabadus, äh, sõnavabaduse kohta rohkem süvendama, kas me peaksime saatma ad hoc delegatsiooni kohale, palju on parlamentide tasandil juba ära tehtud, seda küsimust on põhjalikult analüüsitud ja võib-olla me saaksime endale sellest veel paremini aru anda vastavas raport, tähtis. Ähm, proua Oomer-Rüütel võib minu peale loota, et ma tugevdan veelgi tema äh, alustatud suunda ehk suunda äh, avatuse suunas äh, Küprose, kurdi ja põhiküsimuse probleemide lahendamise suunas. ma arvan, et seda liini tuleb ka edasi järgida ja ma arvan, et see on väga oluline ja ka väga viljakas suund, sest kurdi küsimus on seotud Iraani ja Süüria küsimustega, nii et tegemist on määrava küsimusega geopoliitilisest vaatepunktist, sellepärast peamegi oma raportis rõhutama oma poliitilist kaasatust sellesse protsessi, et oma otsustav panus anda, aitäh teile um, now...! aitäh teile! nüüd äh, laienemise peadirektoraadi esindaja, palun härra juhataja, proua raportöör, suur tänu teile. kõigepealt tahaksin avaldada oma heameelt äh, Riia Omen-Reuteni tehtud töö äh, üle, tegemist on hea ja tasakaalustatud raportiga nii sisulise kui ka sõnastatuse koha pealt et äh, siin võetakse kokku komisjoni avaldatud eduraport, äh, mis avaldati kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta oktoobris ning äh, viidatakse ka detsembris vastu võetud nõukogu järeldustele. meie arvame, et positiivne agenda on mänginud määravat rolli Euroopa Liidu Türgi vahelistes suhetes hoolimata kõikidest frustratsiooni tekitavatest küsimustest millest täna siin on juba põhjalikult räägitud. lubage mul mainida veel üht põsili-, põhilist edusammu, mis oli eh, teekaardi vastuvõtmine viisa libe-, viisade liberaliseerimise suunas Türgi kodanike jaoks, ma arvan, et see öö, eh, öö, eh, toetab ka nõukogu järeldusi, mis vaatavad tulevikku ja valmistavad ette pinda uudeks edusammudeks kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal. siinkohal tahaksin tänada ka kõiki neid, kes on kutsunud meid üles avama võimalikult kiiresti peatükki kakskümmend kolm ja kakskümmend neli. me arvame, et ainult läbi selle sammu saame saavutada süvan-, süvendatud dialoogi Türgiga, et lahendada äh, poliitilisi probleemi, probleeme, mis te olete raportis välja toonud? ma arvan, et äh, julgustatud äh, sõn-, julgustavad sõnad raportis on hea lähenemine ja selles kontekstis tahaksin julgustada Euroopa Parlamenti saatma tugevat toetussõnumit sellele algatusele, mis püüab äh, lõppu teha verisele konfliktile, mis on läinud maksma kümneid ja sadu inimelusid äh, viimase kümne aasta jooksul ning leidma lahendust kurdi probleemile. see lahendaks ühtlasi terve rea probleeme, mis on seotud poliitiliste kriteeriumitega, millele me tihti oma raportites ja aruteludes viitame. aitäh! enne kui palun raportööril proua Omen Reutenil arutelu kokku võtta, tahaksin teile meelde tuletada, et muudatusettepanekute tähtaeg on viieteistkümnes, viies veebruar kell kaksteist. jah, proua Omen Reuten. tahaksin öelda, et koostöös variraportööridega püüdsime saavutada tasakaalustatud, kuid äh, ausat raportit. Äh, raport äh, on vastuvõetav suurele enamusele parlamendis ja see on ka väga oluline, üheksakümmend protsenti on alati meie raporteid toetanud ja ma loodan, et see on nii ka järgmine kord. teiseks tahtsin öelda, et tahaksin äh, teile veel kord meelde tuletada, et äh, läbirääkimised on endiselt avatud ja me ei saa mingisuguseid kuupäevi nüüd hakata paiku panema. esiteks peab täitma poliitilised kriteeriumid, see on peamine küsimus, see on veel olulisem kui ähm, peatükkide üle arutamine. mis puudutab peatükke, siis kui me tahame Türgit äh, õhutada rohkem ära tegema inimõiguste või äh, õigusküsimuse koha pealt, siis äh, oli see väga hea, et me võtsime vastu positiivse agenda ja et meil olid teatud eesmärgid, kuid me peaksime veel rohkem ära tegema. sellepärast aitaks see peatükkide avamine seda saavutada. kolmandaks, meediavabadus, sõnavabadus Need on Euroopa Liidu alusõigused ja sellepärast toome ka artikkel üheksas välja, et täielik äh, õigussüsteemi reform on hädavajalik. neljas pakett, nii palju kui mina olen näinud, võiks selle endaga ka kaasa tuua. Nädal, nädal aega tagasi või poolteist nädalat tagasi arutasin äh, seda küsimust põhiseadusliku kohtu esindajatega ning äh, ka kassatsioonikohtu esindajatega ja ma olen veendunud, et Türgi tahab äh, midagi siin ära teha. energiaküsimus. kui Türgi blokeerib Küprose osaluse ja Iisraeli osaluse äh, taaskasutatava taastuvenergia küsimuses, siis see energia peatükk on täiesti blokeeritud. me peame siin seda tegema, et me katsume seda olukorda siiski päästa ja mis puudutab Euro mereõigust, siis ma käsitlen seda siin kindlasti ma arvan, et seitsmeteistkümnes äh, artikkel on ähm, piisav, Armeenia protokollidega peaks tegema niimoodi, et Türgis ja Armeenias tuleks need protokollid ratifitseerida, kuid samas võime endalt küsida, miks neid ei ole ratifitseeritud, sest neil on halvad omavahelised suhted nii et tehkem äh, midagi, et äh, see olukord, äh, et saaks edasi liikuda. mis puudutab siis keskkonna ja keskkonnaküsimust, siis mul lihtsalt ei olnud võimalik siia kõike sisse kirja panna, kuid kui teil on muudatusettepanekuid, siis me saame nende üle arutama siis me võime neid arutada. mis äh, puudutab üheksateistkümnendat peatükki sotsiaalküsimusi, siis äh, on äh, see täiesti normaalne ja me ei saa Türgilt paluda rohkemat, kui et seda peatüki arutatakse läbirääkimisprotsessi lõpus. kurdi küsimuses tahtsin üsna selgelt väljendada, et Pariisis aset leidnud mõrv oli puhas provokatsioon see oli puhas provokatsioon, et poliitiline läbirääkimisprotsess Türgi valitsuse, selle esindajate ja äh, härra Öcalani vahel äh, ei liiguks edasi. kõik, me peame tegema kõik endast sõltuva, et juurdlust läbi viia, kuid äh, see ei ole meie ülesanne juurdlust tuleb läbi viia Pariisis ja äh, ma kuulsin, et täna vahistati üks äh, inimene PKK-st. Äh, mida me siin veel ütlema peaksime? ma ei taha häirida rahuprotsessi Türgis ja sellepärast ma arvan, et me peame mitte vaikima, aga me peame olema väga ettevaatlikud. kui me räägime siin proua Kopa tõstatatud küsimusest, siis ma olen selle vastu, et Türgi ei aktsepteeri Küprost kui Euroopa Liidu liidrit. mida peaksin ma veel tegema. ma ütlen siin selgelt välja, et ma olen tugevalt selle vastu ja kui ma rääkisin, siis ma ütlesin seda samuti. mis puutub äh, Türgi-Süüria vahelisi suhteid, siis külastasin kaht põgenikelaagrit ning arutasin seda ka ähm, volinikuga seda ning tema õnn-, õnnitles Türgit äh, selle olukorra lahendamise puhul, sest äh, ma leidsin, et äh, Türgi põgenikelaagrite olukord oli parem kui mõnes meie liikmesriigis. Eh, kadunud isikud, ma mainisin seda siin ju. ombudsmani küsimus. Howard vist mainis seda, aga ta juba lahkus. ma tean, et eh, siin kommenteeritakse mitte ainult pädevust, aga ka seda, kuidas seda küsimust on läbi viidud ma tahan siin tulemusi näha, nii et hinnakem selle tulemusi alles järgmisel aastal. veel kord tahaksin öelda, et äh, tahan olla oma raportites tasakaalustatud ja kui inimesed äh, tulevad ühepoolsete muudatusettepanekutega minu juurde, siis ma püüan endiselt raportit tasakaalustatuna hoida. ma loodan, et te äh, mõistate mind. aitäh, Riia Omer-Reiten, aitäh, kolleegid. ärgem unustagem, homme alustame kell üheksa hääletustega ja nüüd oleme koosoleku sellega lõpetanud. Nein.